Buongiorno a tutti, prendete posto che cominciamo perché siamo alustaksime, me oleme juba veidi ajakavast maha jäänud. alustagem siis päevakorra vastuvõtmisest Teil on päevakord olemas ka oma kaustades, nagu ikka. ja kui kellelgi selleteemalisi mõtteid või märkusi ei ole, siis on päevakord kinnitatud. teine päevakorrapunkt, juhataja teadaanded tahaksin eelkõige teile meelde tuletada seda, et teisipäeval, kahekümne seitsmendal märtsil jääb meil aset koosolek. meie komisjon ja transpordikomisjon räägivad vahendist Connecting Europe tahaksin siis äh, meelde tuletada teile, et see kurikuulus koosolek aset leiab, sest et seda ei ole näha meie ajakavas, mille me heaks kiitsime. nüüd lähme edasi neljanda päevakorrapunkti juurde. ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime programm. päevakorras on meil täna mitu punkti, mis räägivad samast teemast meil on siin meiega ka härra Daniel Kaleha. tegemist on siis nii-öelda Euroopa Liidu härra VKE-ga. ja samal ajal on ta ka ettevõtte peadirektoraadi eh, peadirektor ja annas sõna raportöörile härra Kreutzmannile. Das suur tänu, härra, proua esimees. väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime programm aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend võtab, kannab edasi neid kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta programmi punkte, mis puudutavad konkurentsivõimet. kahe tuhande kolmeteistkümnenda programmi nimeks on veel SIP Äh, sinna kuuluvad äh, ökoinnovatsioon äh, ja innovaatiline disain ning konkurentsivõime. ja need lähevad nüüd uude programmi üle ja sinna lähevadki just need konkurentsivõime ja innovatsiooni küsimused. seal on väga erinevad meetmed, mis puudutavad ka, ka administratiivset poolt, finantsküsimusi, omakapitali, laenu andmist ja ka European Network Enterprise'i. mul on, on väga hea meel, et SIP-i programm pandi täielikult ka Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi sisse, sellepärast et äh, sellega ei toetata mitte ainult ettevõtete konkurentsivõimet, eriti just väikese keskmise suurusega konkurentsivõimet vaid selle kõrval Euroopa Parlamendi saadikud pöördusid ka volinik Tajani poole ja võitlesid nende küsitlemise arutamise eest. Äh, uue programmi eelarve on kaks koma viis miljonit eurot ja vana programmi eelarve oli kõigest üks koma kakskümmend viis miljardit ehk siis see kahekordistus ja eriti tõsteti summasid just finants, finantseerimisvahendeid, neid suurendati kuuekümne protsendi võrra ja seda suurendamist oli väga vaja, sellepärast et vana programmi positiivsetest kogemustest me teame, et nõudmine rahastamisele oli suurem kui pakkumine, eriti just praegu majandus- ja riigivõlakriisi ajal tahaksin teha ka mõned äh, parandusettepanekud meie arutelu käimalükkamiseks. uus programm peaks keskenduma konkurentsivõime toetamisele. poliitilised eesmärgid on äh, tervitatavad, kuid meil on vaja siiski teatud kohandusi. programmis on kaks suurt eesmärki ja neli alaeesmärki. esimene üldine eesmärk on konkurentsivõime suurendamine ja jätkusuutlikkuse parandamine Euroopa Liidu ettevõtetel, eriti just või kaasa arvatud ka turismisektoris peale selle tuleb võidelda ka kliimamuutuste vastu turismisektoris ja see on ka ühes alaeesmärgis kirja pandud. tegemist on tähtsa poliitilise prioriteediga, kuid see peaks olema selle programmi keskmeks, sellepärast et sellega väikese ja keskmise suurusega ettevõtete toetamisvahendeid vähendataks suurel määral. sellepärast ma leian, et kuna eelarve on piiratud, tuleks meil siiski keskenduda põhilisele eesmärgile, konkurentsivõime parandamisele. aga see kehtib siis kõikide valdkondade kohta. selle asemel tuleks jätkusuutlikkuse toetamise meetmeid äh, toetada Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, programmi kaudu. sellepärast, et siis on meil võimalik just äh, keskenduda kõige tähtsamatele küsimustele nagu intelligentsed, keskkonnasäästlikud transpordivahendid, kliimakaitsemeetmed ja toorallikate jätkusuutlik kasutamine. juba kliimakaitse ja tooraine jätkusuutlik kasutamine, sellele oleks vaja kolm koma neli miljardit ja see on suurem summa kui kogu äh, praeguse programmi eelarve meil tuleb keskenduda ettevõtete jätkusuutlikule arengule ja seda aspekti peab arvestama, kui me konkurentsivõimet toetame selle uue kosmoprogrammi kaudu. me soovime ettevõtete konkurentsivõimet toetada, kuid me soovime, et see konkurentsivõime oleks jätkusuutlik ja kui me jätkusuutlikku vaat-, kust vaatame just konkurentsivõime aspektist, siis on selge, et need kaks asja tuleb omavahel ühendada VKE-d kõikidest majandussektoritest peaksid saama ühesugused võimalused ja kuna terrorismi, vabandust, kuna turismivaldkond on võetud juba Lissaboni lepingusse sisse, siis ma leian, et miks peaksin vahet, et miks peaksin tegema vahet erinevate valdkondade vahel. me teame, et äh, turismile pööratakse suurt tähelepanu just pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja siseturu komisjonis ma juba koostasin raporti selle kohta, kuidas me võiksime turismi piiriüleselt äh, toetada ja seda rohkem toetada kui siiamaani. seepärast tuleks sellele rohkem tähelepanu pöörata. on kohe kindlasti projekte selles valdkonnas, äh, mis aitavad nii VKE-sid kui ka turismivaldkonda, kuid äh, seda kõike tuleks teha siis Euroopa tasandil ja paika tuleks panna kriteeriumid Euroopa tasandil. turismivaldkonnale on ette jää-, nähtud sada kolmkümmend üks miljonit eurot ja on ette nähtud ka kaheksakümmend seitse miljonit eurot uute turukontseptsioonide väljatöötamise jaoks turismivaldkonnas tuleb muidugi ka äh, ettevõtte kontseptsioonide turuville viimise peale mõelda ja võib-olla võiks need ala, oma, alad omavahel ühendada ja võib-olla peaksime me ütlema, et jah, me soovume VKE-de konkurentsivõimet tugevdada, sest kui me seda teeme, siis on meil võimalik ka uusi töökohti luua, mis on väga tähtis väga tähtsaks aspektiks VKE-de puhul on ettevõtete ülekanded, e, eriti kui me paneme selle ühe eesmärgina paika ja ettevõtete ülekandmist tuleb toetada eriti sellepärast, et see aitab kaasa VKE-de kasvule, tihti võetakse väik-, VKE-d üle uutelt suurtelt ja dünaamilistelt ettevõtetelt, mis siis puhuvad vanadele ettevõtetele uue hoo sisse praegusel hetkel on aga näha komisjoni raportist, et ebatõhusust on umbes saja viiekümne miljardi euro Äh, suuruses ja ka kuus tuhat töökohta võiksid kaduma minna, sellepärast tuleb meil keskenduda sellele, kuidas meil on võimalik tagada ettevõtete töö jätkamine, kuidas on võimalik tagada see, et perekonnaettevõtetele jääb võimalus siiski jääda perekonna kätte ja kui ei ole perekonnas keegi huvitatud ettevõtte üleviimisest, siis kuidas oleks võimalik leida kedagi teistest äh, väljaspoolt. me peaksime vaatama, kuidas Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, programmi paremini piiritleda ja teda selgemalt äh, ettevõtete ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime programmist eraldada, meil on vaja siin tõesti mõelda selle peale, kuidas lisandväärtuse ahelaid luua ja tagada parem tootlikkus ning tõhusus kõik need aspektid on minu arvates innovatsiooni tulemuseks, mis ei äh, põhine aga mitte alati äh, teadustööl, vaid äh, innovatsioonile, sellepärast tuleks mõelda ka selle peale, kas tõesti on vaja innovatsiooni uue programmi kaudu rahastada. pigem oleks vaja innovatsioonile rohkem vahendeid leida. me peaksime VKE-dele elu tegema võimalikult kergeks, eriti kui nad soovivad selle programmiga liituda. ja seepärast tuleks mõelda ka, kuidas Horisont kahe tuhande kahekümne aasta tõkked äh, kujundada nii, et nad ei oleks alati VKE-dele liiga kõrged ja sellepärast need kolleegid, kes Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, programmiga tegelevad, peaksid nüüd maha istuma ja mõtlema, kuidas meil oleks võimalik VKE-dele tagada juurdepääs, võimalikult lihtne juurdepääs programmile. ja kui on paremaid võimalusi seda teha uue väikese keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime toetamise programmi kaudu, siis me peaksime seda tegema ja Horisont kaks tuhat kakskümmend peaks jääma selleks, milleks ta ette on nähtud, nimelt teadustöö ja innovatsiooni jaoks sest seal on, on umbes kakssada viiskümmend tuhat töötajat, kellel oleks tõesti võimalik siis ka saada raha Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi kaudu. Need tegurid, mis on ette nähtud eesmärkide saavutamiseks, tuleb üle vaadata. ma arvan, et teatud valdkondades on rohkem keskendutud kvantiteedile kui kvaliteedile ja meil ongi vaja tegelikult vahel rohkem kvantitatiivseid tegureid kui kvalitatiivseid selleks, et mõõdetaks seda, mida on vaja mõõta. näiteks ei piisa sellest, et tehakse administratiivkoormuse muu muutmise tegureid ja öeldakse, et seda tehakse ainult selleks, et oleks lihtsam mõõta administratiivset koormust. samal ajal on ju aga eesmärgiks konkurentsivõime suurendamine, seetõttu oleks võib-olla eh, parem, kui administratiivset eh, koormust vähendatakse, niimoodi on võimalik ettevõtetel ka raha säästa ja neil on võimalik välja tuua ka selgelt, kui palju on bürokraatia kulusid vähendatud ja seda on Stoiberi töörühm ka väga selgelt näidanud. ning see on tõesti väga heaks mõtteks, mida meil tuleks toetada. ning äh, minu arvates on liiga madal see ülempiir, mis on paika pandud äh, laenude ja laenutagatiste kohta. laenutagatiste uus meede äh, on ette näitud, et piirmääraks on sada viiskümmend tuhat eurot. ja innovatiivsete ettevõtete puhul oleks see laenutagatis meede Horisont kaks tuhat kakskümmend eurot äh,, Horisont kaks tuhat kahekümne hulgas niimoodi oleks meil võimalik ka kanda äh, äh, katta nii innovatiivsed ettevõtted kui ka VKE-d ja seda mõlema kaudu ning kohe kindlasti tuleks meil hoolitseda selle eest, et et kõike tehtakse Euroopa ettevõtete huvides, sellepärast et see praegune määr sada viiskümmend tuhat eurot tuleks panna äh, ka taga, see maksmisega kooskõlla, sellepärast et siis on võimalik saada laenu kõikidele ja laenutagatisi kõikidel, kellel on seda vaja. seitsmendaks, finantsvahendid tuleks äh, riiklikul tasandil tasakaalustada, peale selle tuleks mõelda selle peale, kas on mõtet äh, laenutagatismeetmed ka piiriüleseks teha ja kas peaks olema võimalik meil ka selline uue meetme loomine piiriüleselt, nii et oleks võimalik tagatist saada kõikidest riikidest. ma kardan, et praegusel hetkel oleks nõudmine piiratud ja mitte kõigil ei ole seda võimalik saada. VKE-del on tõesti vaja investeerida ka kohalikule turule ja vahendeid on selleks vaja ning Euroopa lisandväärtuseks oleks see, et me saaksime äh, riskantseid investeeringuid äh, tagada, kuigi võib-olla riiklikul tasandil neil ei oleks võimalik sellele toetust saada. suur tänu, mulle tundub, et tõesti rääkisin siin praegu väga keeruliselt, kuid ma loodan, et te lubate siiski raportööril teatud impulsse anda ja mul on väga hea meel, et äh, ma saan nüüd komisjoni arvamuse ära kuulda ja otse loomulikult rõõmustan ka juba variraportööride sõnavõttude üle. suur tänu suur tänu. nüüd äh, pöördume Euroopa Komisjoni poole, härra Kaleha, palun. Thank you very much, honorable members. aitäh, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, on suur rõõm teie ees täna siin olla, et äh, esitleda teile seda, sellele komisjonile kosmeprogrammi alates esimesest veebruarist olen mina uus DG eh, Enterprise ja Industry peadirektor, aga juba aasta olen ma olnud EBKE-de eh, eriesindaja rollis ja jätkan seda rolli. minu arvates on oluline näidata üles toetust, eh, Euroopa Komisjoni poolset toetust EBKE-de poliitikale. mul on mõningad slaidid mida tahan, et selleks, et äh, lühidalt esitada teile kosme eesmärke ja peamisi punkte. esimene slaid näitab äh, seda, kuivõrd olulised on FKE-d Euroopa majanduses ja see, ja see peab meie aluspunktiks olema. FKE-d mängivad keskset rolli Euroopa majanduses, meil on kakskümmend kolm miljonit FKE-d, üheksakümmend üheksa protsenti Euroopa ettevõtetest on FKE-d need on kõige suurem töökohtade loomise allikas kaks kolmest äh, töökohast erasektoris luuakse FKE-de e poolt ja kui me vaatame statistikat, mis on komisjonil, siis äh, viimase kaheksa aasta jooksul on kaheksakümmend viis protsenti kõikidest uutest töökohtadest äh, loodud just FKE-de e poolt. ehk siis nad on Euroopa majanduse selgrooks ja meil peab olema väga tugev poliitika FKE-de e toetamiseks. teine slaid Nad on äärmiselt olulised, kriitilise tähtsusega, samas aga ka ahela nõrgim lüli. majanduskriis on meie FKE-sid tabanud rängalt. Euroopas on meil nüüd alati ütlesin, et meil on kakskümmend kolm miljonit töötut, nüüd meil on kakskümmend neli miljonit töötut, kümme protsenti meie tööjõust Kesk,, keskmiselt seitse protsenti SKT defitsiiti, see on, võlatase on üle kaheksakümne protsendi SKT-st ja kõik need makromajanduslikud probleemid äh, tabavad EKS-id rängalt, sest nagu ma ütlesin, on nemad kõige nõrgemaks lüliks, nemad kannatavad majanduskriisi käes. mis on probleemid äh, praegu EKE-d ees? esiteks äh, likviidsuse puudus. see on kõige olulisem probleem praegu nende ees. peaaegu kolmandik EKE-dest, mis on, kes on taotlenud pangalaenu, ei saanud äh, nende poolt kavandatud rahastust, kas öeldi neile, et ei või öeldi neile, et me ei saa anda teile see, nii palju, kui te taotlete? viies, viissada kuni seitsesada tuhat ettevõtet on praegu selle probleemiga silmitsi. teine probleem, ligipääs uutele turgudele. ainult üks neljast Euroopa FKE-st ekspordib otseselt teistesse, teistele turgudele või Euroopa äh, Liidu sees ja ainult üks kaheksast teeb seda Euroopa Liidust väljapoole, nii et on struktuurseid probleeme äh, eksportimisel. ja äh, viimane punkt oleks siin bürokraatia. FKL on väga keeruline äh, olla vastavuses kõigi nõuetega, mis kogu aeg nendele saabuvad uued menetlused, uus raporteerimine, uus aruandlus, uued nõuded ja on suureks probleemiks alati, kui ma EFKA-dega räägin, siis nad ütlevad mulle, et tehke palun midagi, sest et me ei saa hakkama äh, kõigi nende uute reeglite ja uute administratiivmenetlustega. meie reaktsioon sellele probleemile. meie reaktsiooniks ongi COSME programm. komisjon ähm, teeb ettepaneku äh, tegeleda FKE-dega kõikidel tasanditel, kõigil uutel FKE instrumentidel eh,, instrumentidel on FKE dimensioon, aga teiseks me pakume välja ka konkreetse programmi, mis keskenduks konkurentsile ja eh, majanduskasvule FKE-de jaoks. see konkreetne programm FKE-de jaoks Euroopas ongi COSME. konkurents ja äh, konkurentsivõime ja majanduskasv jääb ka näiteks, tal on kaks koma viis miljardit eurot ja nagu härra Kõtsman äh, õigesti ütles, me äh, kahekordistame SIP-rahastuid. me pöörame konkreetseid tähel-, konkreetset tähelepanu just FKE-dele. neli prioriteeti. neli probleemi, mis on FKE-del, kuidas parandada ligipääsu rahastusele, kuidas parandada ligipääsu turgudele, kuidas edendada ettevõtlust ja kuidas parandada raamtingimusi Euroopa Liidu ettevõtetele. puudutan kõiki neid nelja punkti. esiteks, ligipääsu parandamine rahastamisele. meil on ühe koma nelja miljardi eurone eelarve, kaks peamist instrumenti, madalad garantiid, eelarvega üks koma neli miljardit eurot teeme me ettepaneku anda rohkem laenugarantiisid FKE-dele. miks enamikes liikmesriikides, kui FKE-d lähevad panka, siis nad vajavad äh, taot-, toetust ja e-, Euroopa Investeerimisfond seda toetust ka nüüd annab. vastavalt äh, meiepoolsele statistikale äh, on nendel garantiidel väga kõrge efekt, iga mobiliseeritud euro eest on meil mõju kolmkümmend eurot FKE-dele Eh, teiseks riskikapitalifondid. hetkel CIP-is eh, mobiliseeritakse kaks koma kaks miljardit eurot eh, ja seal on kolmsada viiskümmend miljonit eurot Euroopa Liidu investeeringuid, nii et see on ka oluline vahend, millega FKI-dele raha anda. üks koma neli miljardit siis finantsinstrumentide jaoks. programmi teine osa, ligipääsu parandamine turgudele tahame äh, kontsentreerida ja anda teenuseid MKE-dele, nii et nad saaksid laieneda. kui ettevõte ekspordib, siis ta kasvab, loob töökohti, äh, uueneb, aga FKE-del on väga palju probleeme, neil on vaja toetust, koolitust, informatsiooni ja kui me aitame FKE-del saada uusi partnereid, siis neil on ka uusi võimalusi. meil on Enterprise Europe Network, mis äh, annab neid äh, teenuseid FKE-dele. ja me tagame seda toetust tugevdada, meil on see Enterprise Europe võrgustik, mis äh, loob tugeva aluse ja meil on teatis väikeettevõtted, suur maailm. see äh, võrgustik on kohal rohkem kui viiekümnes riigis, on kuussada keskust kommertskodadega, ettevõtete, võtjate assotsiatsioonidega ja on rohkem kui kolm tuhat kvalifitseeritud personaliliiget. aga me tahame jätkata ka konkreetse abiga, tahan mainida siin eh, seda, kui kasulik on olnud IPR infoliin Hiinas, see on eh, konkreetne amet, mis toetab FKE-sid, eh, kellel on probleeme teatud kasvavate majandustega riikides. see tuli Euroopa Parlamendist, oli pilootkava, ja tahan tänada parlamenti, sest tänu sellele äh, büroole oleme me saanud äh, anda kõvasti toetust ettevõtetele ja see on tõesti äärmiselt oluline instrument. ehk siis äh, me tahame võrgustikku, me tahame asjad paika panna, me ei taha asju mitmekordselt teha, aga tahame siiski väikeettevõttele toetust pakkuda. neljas, kolmas prioriteet, ettevõtluse edendamine see on Euroopas suureks probleemiks, kui me vaatame statistikat, siis äh, üha vähem eurooplasi tahab võtta riske, tahab alustada omaenda ettevõtteid. ja kui me võrdleme neid äh, arve Aasia või Ameerika Ühendriikidega, siis Euroopa on probleem uute ettevõtete loomisega ning ettevõtluse edendamisega. noored inimesed on siin just äärmiselt olulised. tänu parlamendile oleme me algatanud Erasmusega noortele ettevõtjatele, see võimaldab noorel ettevõtjal veeta kuni kuus kuud äh, kogenuma ettevõtja juures ning tahaksime tugevdada seda algatust, sest äh, see on programm, mis on olnud äärmiselt edukas. aga peame vaatama ka naisettevõtjaid. Euroopa äh, naisettevõtluse saadikute võrgustik on veel üks näide. me tegutseme kahekümne kahes riigis ning eh, tahame jätkata selle toetamist. ja see on veel üks valdkond, kus me saame COSME programmiga abi anda. neljas prioriteet, eh, raamtingimuste parandamine. härra Kreutzmann mainis eh, mõnda neist, mida me teeme ettevõtte üleandmisega, mida me teeme selleks, et asju lihtsustada, et vähendada bürokraatiat et see programm panustab eh, väikeettevõtluse seaduse rakendamisse, see võimaldab meil vahetada parimaid praktikaid ning eh, kogu Euroopas sisse viia teatud otsuseid, näiteks eh, ettevõtete loomise aja vähendamine, näiteks ettevõtte üleviimise edendamine see võimaldab meil, see programm võimaldab meil vahetada parimaid praktikaid, poliitikakujundajad ning eh, FKD eri esindajad. kõik riigid on nüüd määranud ametisse FKD eriesindaja ja koos komisjoniga eh, me jälgime selle programmi progressi. leian, et COSME on programm, mis peaks olema instrument nende meetmete edendamiseks härra Kreutzmann mainis oma ettekandes äh, teatud punkte. ta ütles, et äh, mainis probleeme, mis on turismiga, meil on konkreetne õiguslik alus, sest õiguslikel äh, põhjustel on see nüüd SIP-is ja meie juristid ütlesid, et meil on vaja konkreetset õiguslikku alust, mida me peame arutama, sest me tahame, et see kataks kõik sektorid. teiseks, ettevõtete üleviimine, see on oluline element, mida saab rahastada ja ta mainis veel ühte olulist punkti suhe Horizon kakskümmend kakskümmend, kahekümnega. homme on sel teemal töötuba ning äh, üritame siin parlamendis mõlemate programmid selgemaks teha, kuidas me saame rafineerida näitajaid, härra Kreutzmann viitas Toibeli grupile, me oleme valmis tööd tegema, kui te tahate, et näitajad oleksid selgemad ning mainis veel detaile nagu laenude tase ettevõtete jaoks, ma arvan, et kõiki neid asju saab lahendada, aga minu lõppsõnumiks oleks see, mis on viimasel slaidil. ma arvan, et meile ees on väga oluline väljakutse. EKÜ-de poliitika on nüüd prioriteediks ja rohkem kui kunagi varem peame me mobiliseerima rahasid, pingutusi, et FKE-d, kes on jäänud kriisi ohvriteks, saaksid sellest väljuda võtmetegijatena kriisi ületamiseks. nii et anname vastuse oma väikeettevõtetele täna, aitame neil kasvada ning me tahame ühendada oma jõud Euroopa Parlamendiga, me oleme täiesti valmis seda tegema, aitame neil kasvada, aitäh! suur tänu! suur aitäh selle ettekande eest ja nüüd annan sõna esimesele variraportöörile, kes siin kohal on. Thank you so much. suur aitäh. enamik meist on ilmselt nõus sellega, et peamiseks väljakutseks VKE-dele on lisa, on ligipääs rahastamisele, samuti turgudele ja ka bürokraatia. alustuseks tahaksin öelda, et komisjoni ettepanek on väga hea tahaksin tänada ka Daniel äh, Crespot selle sissejuhatuse eest. mulle meeldib see üldine idee üritada muuta selgemaks Euroopa Liidu programme äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend programm peaks võimaldama ka äh, paremat ligipääsu nendele programmidele, VKE-dele praegune ettepanek äh, on tasakaalus selles osas, et ühelt poolt mõeldakse pikalt ette ja teiselt poolt suurendatakse konkurentsivõimet läbi ettevõtlusvaimu kasvatamisele Euroopa Liidu ja kindlasti muudaks see olukorda eri äh,, oluliselt. kindlasti tuleks äh, lihtsustada PKE-dega ligipääsu kapitalile praeguses majandusolukorras, aga Euroopa kaks tuhat kakskümmend majanduskasvu eesmärk äh, peaks olema prioriteediks number üks. kaks koma viis miljonit eurot tegelikult kujutab vaid väga väikest protsenti igasugusest finantsraamistikust ja eelarvest tervikuna, nii et peaksime COSME programmi eelarvete suurendama, olen seda valmis arutama ka härra Kreutzmanni ja teiste variraportööridega. siin on paar aspekti, mille osas minu arvates saaks nii mõndagi parandada kõigepealt äh, turism, ma ei tea, kas see on siin kõige sobivam viis, ma olen täiesti nõus härra Kreutzmanni öelduga. Äh, mida me teeme siin energia, toidu tootmise või ka äh, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate osas, nii et ma ei tahaks, et üks valdkond kuidagi varjutaks teisi. isegi Äh, kui me valime siin äh, erinevaid valdkondi, siis ilmselt turismisektorist äh, on, on selliseid sektoreid, kus kasvupotentsiaal on suurem kui turismisektor. endiselt on väga palju kunstlikke tõkkeid näiteks teenuste ekspordi osas ja nüüd edasi ligipääsust rahastamisvahenditele, väga hea idee on see kasutada selleks suuri vahendeid, poliitilised eesmärgid kindlasti ei lange kokku kõikide ettevõtete eesmärkidega, aga olukorras, kus pangad on harukordselt ettevaatlikud ja isegi öö, ei soovi laenata raha, siis on oluline vaadata ka seda, kuidas suurendada VKD-de ligipääsu kapitalile selleks, et suurendada majanduskasvu. kolmandik ettevõtetest ei saa sellist rahastamist, mida nad sooviksid Kosme programm iseenesest on hea, mulle meeldib see, et siin on loodud tasakaal erinevate vahendite vahel, aga minu arvates eelarve on siin ikkagi äh, pigem väike, arvestades konkurentsivõime ja majanduskasvu alaseid eesmärke Euroopa Liidus. meil on vaja siin võimalikult paremini ära kasutada Euroopa Liidu vahendeid just nimelt koha peal liikmesriikides väga oluline on see, et see raha oleks seal, kus on meie ettevõtted ja ka halduskoormuse küsimus on tähtis, me peaksime tegelikult olema ambitsioonikamad halduskoormuse vähendamise osas. meil on vaja konkreetseid halduskoormuse vähendamise eesmärke. ka siin Euroopa Parlamendis me tegelikult tekitame bürokraatiat juurde, kui me kiidame heaks uusi direktiive nii et äh, ühel päeval me seda äh, vähendame ja teisel päeval siis suurendame, nii et kui me seda ühelt poolt vähendame, siis peame seda tegema kõikjal, nii et meil on vaja selgeid halduskoormuse vähendamise eesmärke. nüüd edasi ligipääsust turgudele. me peame looma praeguseid programme, täiendavaid äh, programme, mis aitaks ettevõtetel siseneda uutele turgudele ja saada sealt endale oluline turuosa sellest räägime täna ilmselt ka hiljem. ja nüüd ma ei usu, et COSME programm, mis iseenesest juba ongi väga väikese eelarvega, peaks äh, veel pakkuma vahendeid ka EFTA riikidele Äh, kandidaatriikidele küll, aga need riigid, kes on otsustanud mitte olla osa Euroopa Liidust, kas siis nemad peaksid saama kasu Euroopa Liidu programmides, mille eesmärgiks on suurendada Euroopa Liidu äh, majanduskasvu või konkurentsivõimet, nii et tuletagem meelde, et me kasutame ikkagi ju liikmesriikide maksumaksja raha selleks, aitäh! Grazie per l'intervento, io adesso volevo comunicare che ho suur tänu teie mõtete eest annaksin teile teada, et üheksa inimest on soovinud sõna ja ma panen kõnelejate nimekirja kinni ning igaüks saab maksimaalselt kolm minutit, muidu meil ei ole võimalik aega vast kinni pidada. härra Rüübih, palun järgmisena. jah, suur tänu, proua esimees, mul on väga hea meel, et härra Kreutzmann selles raportis väga selgelt oma mõtted välja toonud, sest me räägime ju tegelikult sellest, kuidas Euroopat muuta konkurentsivõimelisemaks riigivõlgade kriis nõuab meilt tõhusamaks, tootlikumaks muutmist ja ka töövõtjatel on täiesti õigustatud ootused palgatõusudeks, seepärast tuleb meil tõesti paika panna eesmärgid, millega oleks võimalik nende eesmärkide poole liikuda. meil tuleb mõelda selle peale, kuidas oleks võimalik liikmesriike taaskapitaliseerida. ma ei räägi siin mitte ainult pankade taaskapitaliseerimisest, sest see ei tohi toimuda VKE-de arvel, kuna omakapitali määr VKE-de puhul ja ka pankade puhul Ameerikaga võrreldes on olnud Ameerikaga võrreldes skandaalselt väike ja me teame, et väga raske on eriti väikestel ettevõtetel, kui nende riskikapitalifond on väike, ka laenu saada. ja seepärast on neil võimalik ka väga, ei ole neil ka võimalik oma töötajatele suuremaid netolaenu no, siit äh, maksta ja nii nagu Slovakkia rahandusminister kunagi ütles, raha tuleb jätta sinna, kus tootlikkus on kõige suurem ning meie oleme näinud, et suurem osa töökohtadest luuakse uutes ettevõtetes. kaheksakümmend viis protsenti uutest töökohtadest luuakse uutes ettevõtetes, noortes ettevõtetes ja me teame, et eriti just noored ettevõtjad on tihti valmis väga palju panustama, nad töötavad nädalas nelikümmend üheksa tundi ja me peame hoolitsema selle eest, et nendel ettevõtjatel on võimalik ka korralikku palka saada selleks, et nende investeeringud ettevõttesse saaksid siis ka kuidagi hüvitatud. nii et ähm, just seepärast on väga tähtis üle vaadata ka amortisatsiooni äh, reeglid, kui noored ettevõtjad ettevõtte loovad, siis äh, peaks neil olema võimalus oma investeeringuid ka kuludena näidata ning ma loodan, et komisjon tõesti mõtleks selle peale, kuidas seda paremat amortisatsioonimudelit välja töötada. kui USA-s on võimalik äh, viie tuhande dollari suuruses koheselt väiksemaid äh, soetusi ähm, amortiseerimise alla ähm, äh, panna ja nad niimoodi maha arvata raamatupidamisest, siis äh, Euroopas ei ole võimalik, ainult väga väikeseid summasid on võimalik amortisatsiooni all näidata. nii et siin tuleks meil kuidagi see nõiaring Euroopas äh, murda, me peaksime mõtlema selle peale, kuidas tõesti oleks võimalik VKE-de olukorda parandada, võib-olla esimesed kolm kuni viis aastat ei peaks olema nende maksukoorm nii, nii suur ja me peaksime pigem hoolitsema selle eest, et need ettevõtjad maksaksid oma töötajatele korralikku palka siis tuleks mõelda ka riskide peale. kui tänapäeval avad, keegi oma ettevõtte äh, loob, siis võtab ettevõtja endale väga suured riskid, mida tagavad põhiliselt perekonnaliikmed või sõbrad ja samal ajal pangad vaatavad äh, väga-väga täpselt, kas kõik tingimused on täidetud, kui soovitakse laenu saada ja kui tõesti peaks midagi untsu minema, siis äh, pank võtab endale kõik, mis on enne Äh, raske vaevaga saadud ja sellepärast tuleks teatud riskipreemiad ette näida, näha ka nendele, kes tänapäeval on valmis VKE-desse investeerima. ma olen eelarves äh, äh, selle raporti arvamuse koostaja ja ma arvan, et siin on väga tähtis hoolitseda selle eest, et need VKE-d ja need pisikesed mikroettevõtted, mis on keskendunud maailmaturgudele, ka sa eraldi erilise toetuse osaliseks saaksid. eriti just need ettevõtted, mis üleilmastumise tõttu on halvemas olukorras. ma arvan, et ka globaliseerumisega kohanemise fondi vahenditest tuleks leida võimalusi VKE-de toetamiseks, nende VKE-de toetamiseks, mis on rahvusvahelisel turul ja peale selle tuleks mõelda ka Äh, karistuste peale, mis on ette nähtud siis, kui konkurentsireegleid rikutakse, meil on siin olnud juba Microsofti juhtum. kõik need äh, karistustena äh, makstud summad peaksid ka minema otseselt COSME programmi selleks, et VKE-sid toetada ja me peaksime mõtlema ka veel teatud regionaalsete programmide peale, sest ka siit oleks võimalik VKE-sid ja COSME programmi toetada ning viimaseks tahaksin veel mainida ka veel Euroopa Tehnoloogia Instituuti, mis loodi selleks, et teadmisi jagada, jagada teadmisi konkurentsivõimeliseks jäämise kohta kogu maailmas. me tahame ju olla maailmas esikohal, mõelgem siin Lissaboni tegevuskava eesmärkide peale ja seepärast on väga tähtis, et me seda ka kuidagi kosmeprogrammiga seoksime selleks, et need kakskümmend neli miljonit töötut Euroopas siiski mingisugused mingisuguse töö leiaks, aitäh! suur tänu, kolleeg Rüübig! tegemist oli väga tähtsa sõnavõtuga, eriti just sellepärast, et te mainisite siin ka eelarvet aga palun ülejäänud kõnelejad, rääkige natukene lühemalt, muidu meil saab aeg otsa. kolleeg Merkis, palun. suur aitäh teie väga huvitava sõnavõtu eest, tegite väga täpse ülevaate programmist, kas saaksite täpsemalt rääkida sellest, millised on seosed COSME ja Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi vahel? kui me suudame paremal viisil innovat-, aktiivsed olla, siis on võimalik ka VKE-del paremini konkurentsivõimelised olla, sest et esialgu on vaja ju lihtsalt suuta ühte toodet müüa ja innovatiivset toodet on kindlasti lihtsam müüa kui tavalist, nii et on siis kaks varianti, kas tegemist on väga innovatiivse tootega või siis väga traditsioonilise tootega näiteks äh, kuna meie esimees on itaallane, siis võime võtta näiteks Itaalia disainitooted, äh, nii et äh, kuidas te siis seda kõike tagada plaanite? edasi, innovatiivsuse tase ettevõtetes, mida teeb Cosme nende, selle nimel? ma olen kolleegidega täiesti nõus Äh, sellega, et arvestades praegu krediidivõimaluste kokkukuivamist, siis ligipääsuga rahastamisvahenditele on probleeme, on ka teisi probleeme, näiteks reeglid. meil on mitmeid reegleid, mis ei võimalda saada VKE-del ligipääsu rahastamisvahenditele, aga samas mitte ka turgudele ja teinekord mul on tunne, et me peaksime pigem looma uusi võimalusi ja mitte eemaldama nii palju neid tõkkeid, meil ei ole tegelikult äh, ühtset turgu, näiteks äh, meditsiinitoodete valdkonnas on probleemi sertifikaatidega, samuti ohutusstandarditega, kõiki selliseid nõudeid täita on väga keeruline, nii et kas te saaksite äh, tegelikult rääkida meile sellest, milline on Euroopa Liidu terviklik lähenemine VKE-dele ja mitte ainult COSME programmi läbi, ma tahaksin, et mul oleks täielik ülevaade sellest, aitäh! suur tänu! proua Niibler suur tänu, proua esimees suur,, suur-suur tänu ka nende huvitavate sissejuhatuste eest kolleegidelt Kreutzmannilt ja ka teilt, härra peadirektor. mul on kolm lühikest märkust, mida ma tahaksin teha, kuid kõigepealt tahaksin välja tuua veel kord selle, mida kolleeg Rüübich ütles, tõesti, A-ks ja O-ks on ka VKE-dele riskikapital kättesaadavaks teha ja ma arvan, et meil oleks võimalik Euroopa tasandil vaatavate rahastutega midagi ette näha ja Paul Rüübik rääkis täpselt seda, mida mina ka mõtlesin, me peaksime ka liikmesriikidelt nõudma motivatsioone äh, selle, selleks, et VKE-del oleks võimalik maksukoormust vähendada. jah, tõesti, see on väga tähtsaks küsimuseks. minu enda kolm märkust, esiteks, kallid kolleegid, me oleme väga palju ringi reisinud ja oleme nä-, oleme huvitatud sellest, et VKE-de raamtingimused oleksid head. kuid kohtudes ettevõtjatega, siis mulle jääb mulje, et nendele kõikidele sõnadele peaks nüüd ka teod järgnema. Euroopa tasandil VKE-de poliitika peaks olema see, mis meid kõige rohkem huvitab, kuid VKE-de juhid näevad, et me küll püüame, kuid nad ei näe mitte mingit tulemust. ja sellepärast tahaksin komisjoni üles kutsuda, siin parlamendis on väga palju algatusi välja töötatud, parlament on teinud ka väga palju ettepanekuid, sama ja need ka komisjonile edastanud, samamoodi nagu ka Stoiberi töökoht, kuid äh, nende ettepanekute ellurakendamine võtab aastaid aega, näiteks ka liikmesriikides lihtsustatud aruandluskohustus VKE-dele, me oleme kaks-kolm aastat juba sellest rääkinud me oleme rääkinud sellest, et aruandluskohustus lihtsustamine VKE-dele on tähtis, see ei peaks kehtima suurkontsern, suurtele ettevõtetele. suured ettevõtted ei pea, peavad küll auditeid esitama, kuid väikesed ei peaks seda tegema ja tõesti, ma paluksin komisjonilt nüüd lõpuks hakataks survet avaldama ka avalikku survet avaldama selleks, et midagi selles osas ette võetakse. sest muidu, uskuge mind, ei võta meid mitte keegi enam tõsiselt. ja võiksin siin nimekirja rääkida ka teistest näidetest, kuid kuna aeg on otsas, siis ma seda ei tee. teiseks, ettevõtete toetamine, nii kolleegid kui ka teie komisjoni esindaja rääkisite sellest, ma arvan, et just naiste puhul on meil tegemist väga suure potentsiaaliga. me peame naisettevõtjaid toetama ning seejuures on ka jälle väga tähtis ja komisjon võiks siin teha teatud kindlaid poliitilisi algatusi selleks, et me natukene ka mõtlemist ja mõtlemismalle muudaks. meil siin Euroopas iga kord, kui ettevõtet üritatakse üles ehitada, siis äh, kui midagi läheb halvasti, siis öeldakse, et sa oled kaotaja e, ja sa oled luuser, samal ajal kui USA-s vaadatakse seda kui kogemust, millest õppida ja edasi minna, nii et ma arvan, et ka siin oleks võimalik programmide kaudu midagi ära teha. ja kolmandaks tahaksin kiita komisjoni, nimelt see lihtsustamise küsimus, mõju hindamine tagajärgede hindamine, seda on komisjon juba aastaid teinud. seal on väga palju, mida kritiseerida, kuid uute reeglite puhul on minu arvates hea see, et komisjon ja võib-olla te veel kord kinnitate ka seda, et komisjon on nüüdseks võtnud äh, eesmärgiks äh, lähtuda sellest poliitikast, et äh, VKE-d on nendest nõuetest välja jäetud, et on ainult teatud kindlad äh, süsteemid, kus öeldakse selgelt, et see kehtib ka VKE-dele. Äh, ja mul on väga hea meel, et te olete nüüd sellise nii-öelda reegli sisse viinud, et enam ei ole nii, et VKE-d jäävad välja, et see on erand, vaid pigem, et see on reegel ja suur tänu selle algatuse elluviimise eest. suur tänu ja nüüd proua Hertsog. Be aitäh, äh, üritan teha lühidalt, aga mul on tõstatada kaks märkust enda poolt ja siis paar punkti ka variraportööril proua Patrice Toialt, kes täna meiega siin ei saa olla. Äh, tahaksin äh, Äh, õnnitleda Tege Enterprise'i selle eest, et digitaalne nädal oli, äh, õpetas FKE-dele seda, kuidas muutuda digitaalseks, hea meel, et te teist korda seda organiseerisite ja mul on hea meel seda projekti toetada. teine kommentaar minu poolt, mida iganes me teeme Euroopa Liidu tasandil, see peab äh, põhinema liikmesriikide tegevusel, seetõttu meie komisjonina ning parlamendina saame väljakutse liikmesriikidele mitte loobuda poliitika kujundamist FKE-de sektoris, kaheksakümmend kolm protsenti FKE-de kavast on nüüd äh, õnneks läbi viidud. Äh, nüüd, mis puudutab Kosmet, te teate minu isiklikku seisukohta, seetõttu jagan teiega hoopiski meie variraportööri arvamust. tema ütleb, et programm on üsna ambitsioonikas ja detailne oma kõikides osades, aga me peame tegema veel. ja kõige peamine eesmärk on see, et äh, lahti lukustada kasvupotentsiaal see on kriitiline FKD jätkusuutliku arengu koha pealt ning Euroopa ühiskonna terviku arengu koha pealt. üks suuremaid probleeme on laenud FKD-le, igapäevane praktika, mida pangad äh, on kasutanud laenude andmisel FKD-le, äh, tähendab seda, et äh, nüüd on tekkinud likviidsuse puudus, tihtipeale on nad alakapitaliseeritud see on suur probleem ja me peame meeles pidama, et lihtne ligipääs rahastamisele on oluline selleks, et tööhõive ning ärikeskkond uuesti aktiviseerida. rahandamisest endast ei piisa, sellega peavad, peavad kaasas käima ka finants- ja struktuuripoliitikad, ettevõtete võrgustikud on äärmiselt olulised selleks, et rahvusvahelist konkurentsivõimet tõsta äh, finantsstiimulid äh, ei saa olla ainukeseks mooduseks, kuidas kasvada, me peame äh, viima sisse uue kultuuri, hariduse, mis on seotud ettevõtluse vaimuga, mis läheb kaugemale Euroopa Liidu piiridest. Äh, FKE äh, teie jaoks peab Euroopa Liit olema oluline ja saab äh, ettevõtete võrgustikke arendada ka ettevõtjate koolitamise kaudu. ja koolitus on oluline selleks, et ettevõtted saaksid olla konkurentsivõimelised rahvusvahelistel turgudel. ettepanek annab ülevaate kosme tulevikust toob välja põhimõtted, äh, valdkonnad, kus on vaja Euroopa Liidu poolset sekkumist, aga siin ei öelda päris selgelt välja, kuidas need sekkumised eriti mis puudutab rahvusvahelistumist ning raamtingimuste parandamist, kuidas need asjad peaksid äh, valmis saama. proua Toia nagu teised paluvad konkreetset keskendumist sooküsimusele ta rõhutab seda, et selleks, et saavutada rahvusvahelisemat Euroopa Liidu FKE-d kogukonda, on meil vaja veel vähendada bürokraatiat. Need olid äh, Prodoja peamised punktid ja ma arvan, et sotsiaaldemokraadid jagavad tema arvamust variraportöörina, aitäh. suur tänu ja sõna on härra Odil suur tänu, proua esimees, suur aitäh ka komisjoni esindajale kõikide nende ettepanekute eest, kõigepealt üldisematest eesmärkidest ja tundub, et kõik on sellega nõus, nimelt ei ole mingeid põhjuseid, miks turism peaks olema siin kuidagi esikohal, te rääkisite siin mingisugusest õiguslikust alusest, minu arust sellist täpsustusi ei ole üldse vaja. nüüd äh, kuulasin ära ka näiteks äh, raamatupidamise anne, äh, nõuete küsimusi ja nii edasi, mina tegelikult olen audiitor erasektoris ja kui räägitakse, et raamatupidamine tuleb ära kaotada, siis see on täiesti lauslollus, tegelikult äh, tuleb teha vastupidist VKE-dele, tuleb lihtsalt asju selgitada, loomulikult tuleb lihtsustada ja ma saan aru, et tegemist on ilmselt kompromissiga, küllap me sinna ka jõuame. me teame, et tegelikult see keerulisus ei tule mitte raamatupidamisest, vaid see tuleb siseriiklikest reeglitest, sotsiaalsetest nõuetest ja nii edasi. mina olen päris selliselt riigist, kus äh, reeglid juhivad kõike, aga tegelikult keegi neid reegleid enam ei järgigi, nii et riik peaks ikkagi lihtsustama. ma teeksin ettepaneku, et iga kord, kui volinik loob mingisuguse normi, mingisuguse direktiivi, siis kustutaksime kaks tükki ära. nii et äh, vot selline ettepanek oleks kasulik ja äh, veel lühidalt lõpetuseks VKE-dega, siin on ka firmajuhtide vanusega probleeme. siin peab siseturul ja VKE-d üksteisele lähemale tooma, VKE-d ei paku piisavalt äh, huvi näiteks kaubanduskodadele ja muudele sellistele organisatsioonidele, nii et tuleks ikkagi töötada just nimelt sellistes organisatsioonides selle nimel, et need VKE-d oleks üksteisele lähemal. nüüd äh, kõige väiksemad ettevõtted peab võitlema nii-öelda väikeste, väga väikeste ettevõtete suremuse vastu. E, seal on kindlasti probleeme ärimudeliga ja sellega, et lihtsalt inimesi ei ole esimese kolme-nelja tegevusaasta jooksul aidatud, nii et kaubanduskodadele peab andma ülesandeks ka noorte vastloodud ettevõtete abistamise. minu arvates ei räägi me piisavalt kindlasti ka sotsiaalsest dialoogist, kui VKE raames on pandud paika korralik sotsiaalne dialoog, siis kujutab see nende jaoks kindlasti suurt trumpi. nii et oluline ikkagi ka see, et VKE-des valitseks hea sotsiaalne õhkkond. suur aitäh, nüüd on sõna härra Langenil. jaa, jah, suur tänu, proua esimees. peadirektori ettekande puhul jäi mulle mulje, et äh, VKE-de poliitikaga on just äsja algust tehtud. mina olen juba pikemat aega selle parlamendi liige ja ma mäletan, et äh, volinik Pangemann, kes tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal ametist lahkus, juba selle poliitikaga välja tuli. ja juba toona parlamendis räägiti äh, VKE-de definitsioonist Euroopa Komisjon üheksakümnendatest aastatest ei ole mitte midagi teinud. kõik parlamendist tulnud algatused ja ettepanekud, eriti mis puudutab äh, keskmise suurusega ettevõtete teadustegevust, äh, nende bilansimäärasid ja nende töötajate arvu suurendamist, kõik need algatused olete te tagasi lükanud, nii et minu küsimuseks ongi nüüd, kuidas see definitsioon välja jääb ja kas komisjon oleks just äh, teadusraamprogrammiga keskmise suurusega ettevõtjad äh, kaasama. teiseks, kolleeg Benson mainis ka maksumaksjaid. minu teada juba viisteist aastat Euroopa Investeerimispanga vahendid äh, äh, VKE-del ei leia kasutust, sellepärast et bürokraatilised tõkked on liiga suured, teiseks pangad soovivad seda kõike ise teha ja intressimäär on lihtsalt, intressimäära vahe on nii väike, et ei ole mitte mingit mõtet ja kolmandaks laenutaotluse esindajad laenutaotluste jaoks on laenutaotlused nii pikad ja keerulised, et neil ei ole lihtsalt mitte mingit huvi seda täita teiseks nüüd riskikapitalistes, jah, tõesti, seal oleks võimalik väga palju ära teha ju, kui komisjon kõikide nende üüratute summadega, mis Kosmo jaoks ette nähtud ja tegemist on praegu esimese komisjoni ettepanekuga ja kui ma asjadest olen õigesti aru saanud, siis komi-, parlament ei pea mitte ainult seda eelarvet kinnitama, vaid ka mitmeaastast finantsraamistikku, siis kui jah, siis komisjon siiski peaks mõtlema viimase kahekümne aasta kogemuste peale ma olen veendunud, et siin on väga palju erinevaid äh, ettepanekuid tehtud äh, härra Rüübik, proua Niibler ja ka härra Benson tegid seda, kuid mina olen veendunud, et küsimus selles osas, kas äh, Euroopa Liidu tasand on õigeks lähtekohaks VKE-dele, seda küsimust tuleks veel kord tõsiselt arutada. ma saan aru, et te olete siin nostalgilised ja et teile meeldivad äh, väikesed ettevõtted, kuid Euroopa Liidu tasand on just keskmise suurusega ettevõtete tasand, nemad on eksportijad, samal ajal äh, regionaalsel piirkondlikul tasandil tegelevad äh, katuseparandajad jäävad siiski piirkondlikule tasandile ja sellepärast ma arvan, peaks komisjon ka nende asjadega arvestama Grazie, dottor, grazie, kolleeg Langen. suur aitäh kolleeg Langenile, nüüd on sõna uuesti härra Odile, kes rääkis vähem, kui talle sõnaaega oli antud, nii et saab veel korraks sõna. ja suur aitäh, ma tean, et tegelikult nii ei tehta, aga unustasin rääkida ligipääsust äh, avalikele hangetele härra Magrebilt me tookord nõudsime seda, et äh, Maailma Kaubandusorganisatsioon teeks erandi siin avalike hangete osas ja parlamendisaadikutel oli tema käitumine täiesti arusaamatu. nii et tahaksime ikkagi kvooti avalike hangete osas VKE-de tarvis. Grazie, abbiamo fatto questa eccezione, la collega Mases Kukovic suur tänu, proua Stukovitš. lepa, gospa predsednica in zahvala tudi gospodu Krojcmanu in generalnemu direktorju za zelo nazorno predstavitev. suur tänu nii väga detailse sissejuhatuse eest. mina olin väga pikka aega ise ettevõtja ja võin omast käest räägida, et meil on vaja siin kiiresti ennast liigutada. väga palju on selliseid ettevõtteid, kes põhimõtteliselt jooksevad praegu lihtsalt verest tühjaks, eh, sest nad ei tea, mis homme saama hakkab, nad on täiesti meeleheitel, nii et eh, päev-päevalt sureb ettevõtteid lihtsalt välja, nii et see on see kõige tähtsam aspekt. ja ülejäänu osas ma olen tõepoolest teiega nõus. edasi noorte küsimusest tõsi see on, et väga pikka aega on noortel raskusi riskide enda kanda võtmisega, sellepärast et on meil vaja pikaajalisi meetmeid, et siis just nimelt ikkagi ka noored oleksid valmis riskima. see võimaldab neil olla oma karjääris edukas edasi. edasi, kolmteist protsenti ekspordist läheb sellistele turgudele nagu Hiina, ja India, ka see on negatiivne punkt. näiteks Hiinas on ju suuri intellektuaalomandiõigustega raskusi ja ühtlasi on probleeme ka patentide taotlemisega Euroopas, tihtipeale läheb selle protsessiga lihtsalt väga palju aega. nüüd need, see kaks koma viis miljardit, seda on väga vähe seda on väga vähe VKE-de jaoks, kui me tõesti tahame, et nad kujutaksid endast meie tuleviku alustala. kaks koma viis miljardit, sellest kindlasti ei piisa, kui me võrdleme seda muude instrumentidega, mis Euroopa Liidus olemas on. ilma kapitalita, ilma ligipääsuta rahastamisvahenditele mille all ju praegu kannatavadki ettevõtted, ei ole võimalik midagi müüa ei oma kodus ega ka nendel turgudel, mis praegu eksponentsiaalselt kasvavad. aitäh, härra Kelly, palun! Eh, suur aitäh! kolleegid on puudutanud peamisi punkte, aga, ja nii et ma ei hakka neid üle kordama, aga mainin paari aspekti oma seisukohast. ligipääs rahastamises, seda siin mainiti eelmisel nädalal minu enda riigis välja tulnud uurimuse kohaselt nelikümmend üks protsenti, üheksakümmend üks protsenti EFKA-des ütlevad, et pangad on muutnud selle nüüd nende jaoks keerulisemaks kui varem ja. ja viiskümmend protsenti nendest, äh, nendele laenutaotlusi on tagasi lükatud. ja see võib olla öö, äh, konkreetne olukord Iirimaal, arvestades, milline pangandus on seal, aga see näitab, kuivõrd keeruline on siin edu saavutada. teiseks, ligipääs turgudele on äärmiselt oluline aspekt eriti mis puudutab internetti ja nii edasi. ja ma arvan, et äh, üha rohkem äh, inimesi äh, ostab asju internetis ning seetõttu see kahetsusväärne statistika, mida me siin nägime, et enamus ei tee äri väljaspool omaenda riiki. siin on küll parandamisruumi Äh, nädalavahetusel ma kohtasin äh, naisterahvaga, kes eelmisel nädalal tegi esimese internetiostu, ostis oma tütrele pulmadeks pulmakleidi. ma loodan tõesti, et see äh, kleit on suurepärane. see aga näitab, et internetisektor kasvab ning ettevõtjad peaks seda rohkem ära kasutama. Paul mainis Euroopa globaliseerimise fondi. see on samuti oluline jällegi olen näinud siit näidet omaenda riigist, väga palju raha raisati, äh, anti tagasi, sest et see anti riigiagentuuridele, mit-, aga rahastamine oli suunatud töötajate vajadustele. palju rohkem peaks Üleilmastumise fondi äh, raha kasutama selleks, et, et äh, inimesed, kes on vallandatud, kes on koondatud, saavad omaenda ettevõtteid alustada Äh, need sellised äh, koolitused, mis peaksid äh, viima kujutatavatele töökohtadele, mida kunagi tegelikult ei ilmu ja siis töötajad sellest midagi tulu ei saa, see on raiskamine. mis puudutab noori ettevõtjaid, naisettevõtjaid, seda on siin paar korda varem ka mainitud, aga siin on kindlasti ka kõva potentsiaal ja peame bürokraatia koha pealt näitama, et me tegelikult ka seda vähendamine, sest et tõendeid on sellest, et sellist asja ei toimu, me peame äh, tuleme välja tõenditega, et see ka tegelikult aset leiab, et inimestel tekiks selle vastu ka usaldus. härra Langen rääkis äh, meediaettevõtetest. Äh, siin on see koht, kus väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted teineteisest eristada, meil peab olema äh, erinevad skeemid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, mitte ka neid kokku tooma, sest et äh, on tohutu erinevus väga väikeste ning äh, keskmise suurusega ettevõtete vahel organisatsioonilise seisukoht ja viimane punkt. härra Bengtson, ma ei näe mitte mingisugust mõtet, et kasutada maksumaksja raha selleks, et aidata ettevõtteid väljapoole Euroopa Liitu. meie vastutuseks on äh, luua ettevõtteid Euroopa Liidus mis oleksid eh, väga konkurentsivõimelised, pakuksid eh, töökohti, muudaksid Euroopa kõige konkurentsivõimelisemaks piirkonnaks maailmas ja alles siis me saame mõelda selle üle, et aitame riike, kes ei ole Euroopa Liidu liikmed. aitäh. aitäh, härra Kelly, proua Voon, palun. proua Ford, palun. Eh, väga lühidalt, bürokraatia vähendamine peab olema meie prioriteediks, kinnitan äh, mis, mida ütles äh, härra Kelly, me peaksime eristama mikroettevõtete ja väikeste keskmise suurusega ettevõtete vahel ja, ja jätma need mikroettevõtted ehk paljust poliitikast välja. meie uus äh, võrgustik kahjuks aga ei ole FKE testitud, enne kui see meieni jõuab, eriti mis puudutab mikroettevõtteid. meil peaksid olema uue seadusandluse osas testid läbi viidud, aga me peaksime Äh, vaatama, kus oleks võimalik ka teistest seaduse tekstidest need, seda tüüpi ettevõtted välja võtta, et parandada nende tegevust. EKD äh, rahastamine, siin on äh, pandud muudatusettepaneku sisse toodud kapitalinõuete teksti, et parandada kapitalinõudeid MKD jaoks. puudutab meie MKD-sid SIP-projektide all, programmi all, teatud äh, hetkedel see töötab, teates, aga on riike, kus see SIP programm on liiga bürokraatlik ning on riike, kus on omad programmid, mis tunduvad, töötavad paremini. nii et teen ettepaneku, et kui me uurime uusi Euroopa Liidu vahendeid, peaksime uurima, kus on teatud liikmesriikides lihtsamad vahendid olemas. hiljuti oli Euroopa säästupangad ütlesid mulle, et paljud säästupangad, mis on loomulikud laenajad FKE-dele, leiavad, et need programmid on liiga bürokraatlikud, erinevates keeltes ei ole näiteks piisavat keelt, infot olemas, bürokraatiat on liiga palju, ma arvan, et me saame seda lihtsustada. mis puudutab riskikapitali, siis Euroopa riskikapital kasvab, aga see ei ole mitte ainult riskikapital, sest et see tundub äh, puudutavad rohkem keskmise suurõigusega ettevõtteid, rohkem me peame julgustama ingerrahastamist ning inimestevahelist otserahastamist ja me peaksime äh, vaatama, kuidas nendes valdkondades saaks vähendada samuti bürokraatiat. nii et äh, hea meelega teen kolleegiga koostööd äh, nii Kosme puhul kui nende küsimuste puhul. aitäh! ja viimaseks kõnelejaks proua Del Castillo. suur tänu, proua esimees, suur aitäh ka komisjonile ja raportöörile. mina jõudsin siia küll veidi hilja, aga tegelikult ma seda ettepanekut, vähemasti kirjalikku versiooni juba tunnen. minu arvates on siin kolm aspekti, komisjon eh, on teinud ettepaneku, mis kujutab endast sammu edasi, on ka tõsi, nagu härra Langen ütles, et VKE-de teema on juba midagi traditsioonilise ajaloolist, aga igal juhul see ettepanek kujutab endast tõesti edasiminekut mitmetes aspektides, näiteks lihtsustamine, rahastamine ja nii edasi. aga siiski, siin on kolm elementi, millele peaks keskenduma Euroopa Liit. kui me räägime siin VKE-de probleemidest Euroopas. seda on juba korratud, aga võtaksin selle siis kokku. siin on ühelt poolt siis rahastamine, see tähendab siis ligipääs sellele, teiselt poolt haldusnormide lihtsustamine äh, ja harmoniseerimine. nii et nendele kolmele elemendile peaks keskenduma Euroopa Liit oma tegevus, tegevuses. rahastamise osas äh, on meil läbi muudatusettepanekute kindlasti võimalik seda siin kõike ka täpsustada, sellest juba räägiti, aga nagu proua Opska juba ütles, siis tuleb siin eristada VKE-sid mikroettevõtetest, neid tuleks kohelda teistmoodi. edasi, haldusalane lihtsustamine see on siin nii-öelda selle ettepaneku täht, ettepanek eh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ettepaneku peamine osa. lõppkokkuvõttes tegelikult eh, siin üleüldse nullitakse ära kõikide nende VKE-de pingutused, kellel on mingisugune äh, võimalus äh, veidikenegi kasvada. näiteks kui on üks leivapood, siis tavaliselt tahetakse ju luua leivapoodide ketti, nii et selles mõttes peab äh, võimaldama ikkagi ettevõtetele seda, et nad saaksid edasi areneda, et nad saaksid kasvada ja saada siis suuremateks ettevõteteks. edas, edasi veel äh, ühtne digitaalne turg. internet ja ühtne digitaalne turg kujutavad endast täiesti uskumatut võimalust väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arenemiseks, eriti just väikeste ettevõtete osas. edasi, õigusalane ütlustamine, sellest me oleme räägin-, rääkinud juba väga mitmeid kordi, selleks et piiriülene internetikaubandus äh, tegelikult ka ellu rakenduks ja ka teised küsimused, siis on äh, vaja nendega tegeleda ka VKE-de vaatenurgast, suur aitäh! Grazie! suur tänu! nüüd annan sõna raportöörile, härra Kreutzmann. ma paluksin tal tulla nüüd siia presiidiumi laua juurde ja siis juhatada koosolekut viisteist minutit, aseesimehi ei ole ja siis öeldi mulle, et ma pean teie poole pöörduma. ma pean lihtsalt veerand tunniks ära minema. suur tänu, proua esimees, see, mida kolleeg Langen tõstatas, nimelt et kas meil bürokraatiat ärakaotamist on vaja ja tegelikult juba liikmesriikide programmid keskenduvad piiriülestel, piiriülestele tegevusele ja tõesti küsimuseks on see, kas see COSME programm siis üldse mõjub või mitte. tõesti, seda tuleb hinnata, praeguseni pole seda kosme puhul tehtud ja probleemiks on see, et innov-, innovaatilised küsimused lähevad Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi ja sellepärast tuleks endalt küsida, kas äkki kosme programm ei ole jäänud liiga väikeseks. ja seepärast tuleks tõesti mõelda, kui me räägime bürokraatia vähendamisest äh, ka selle peale, et VKE-dele tuleks jätta võimalus sellest programmist osa võtta. ja see peaks kehtima kõikide valdkondade kohta ja võib-olla oleks tõesti mõistlikum just bürokraatia vähendamiseks selged definitsioonid paika panna ja siis tõesti võib-olla paar eurot Horisont kaks tuhat kakskümmend programmist välja võtta ja need panna kosmoprogrammi selleks, et VKE-de võimalused oleksid suuremad. see on tõesti üks küsimus, mida tuleb veel arutada, mida me tahame arutada ja mida me kavatseme arutada nii et seal kõik on väga põnev. ja kõik muu, mida komisjon on ette pannud, on tegelikult SIP programmi jätkamine, see on täiesti selge, kolleeg Jan, me ei räägi siin millestki uuest, tegemist on tõesti jätkuprogrammiga. kuid ma arvan, et kui me iga kord näeme, et VKE-d ja härra Rüübich ütles juba seda, et VKE-del on liiga madalad omakapitalimäärad, siis tuleks tõesti mõelda selle peale, milline on nende juurdepääs turule, juurdepääs finantsvahenditele, võib-olla siis tõesti oleks mõistlik neid ka Euroopa Liidu tasandil toetada. on täiesti selge, et riiklikke programme ei tuleks selle kaudu mitte asendada ja sellepärast Euroopa Komisjon on teinud ka ettepaneku, et peaks olema piiriülene programm, aga tõesti tuleks veel mõelda ka selle peale, kuidas see programm siiski tõhusaks jääb. ma arvan, et see oleks praegusel hetkel kõik, panen kõik huvitavad ettepanekud kirja, mis siin välja toodi, meil on veel kuulamine, meil toimub ka seminar selle kohta ja siis me kavatseme kõiki neid küsimusi, mida me siin täna puudutasime, veel kord sügavamalt arutada, suur tänu! Grazie, la parola alla Commissione. suur aitäh, sõna on komisjonil. Thank you very much, I, I would like on suur aitäh, tahaksin omalt poolt tänada kõiki kõnelejaid äh, nende suurepäraste panuste eest, sest et te olete puudutanud äh, selle ettepaneku peamisi punkte. ma arvan, et äh, ükski kõnelejatest ei olnud minuga erimeelel FKE-de võtmerolli koha pealt, selle koha pealt, kuivõrd olulised nad on Euroopa majanduseks, majandusele. küsimus on aga definitsioonis, kas me eh, paneme sinna sisse väikeettevõtted, mikroettevõtted, kas me eristame kesksuurusega ettevõtteid, mõnedes riikides öeldakse, et seda definitsiooni peaks isegi suurendama, minema kaugemale kahesaja viiekümnest töötajast viiesajani komisjon äh, on algatamas uurimis, uurimuse ja siis äh, tuleb ka raport äh, olukorra kohta ja selle kohta, kas definitsiooni peab muutma ja siis me, ja siis me oleme valmis seda tegema, aga see peab olema konsensusepõhine otsus, see on küsimus, mida me peame veel uurima. praeguses etapis aga töötame me olemasoleva definitsiooni alusel. härra Kreutzmann ütles väga selgelt, COSME ei ole mitte ainuke programm EFKE-de jaoks regionaalfondidest tuleb raha FKE-dele, Euroopa Sotsiaalfondist, äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, rahast, aga see on konkreetne programm, mis keskendub FKE-dele. see on äh, SIP-i jätkuks, oleme üritanud keskenduda just lisaväärtusele, arvan, et see on äärmiselt oluline punkt, millist lisaväärtust on võimalik tuua Euroopa tasandil FKE-dele ja kõik kõnelejad olid nõus, et lisaväärtust on võimalik anda ligipääsul rahastamisele, laenule, see on suureks probleemiks, lisaväärtust võime anda lihtsustamisel ja lisaväärtust saame me anda, mis puudutab ligipääsu turgudele ning raamtingimuste parandamist. ligipääs laenule ja rahastamisele, kõik on nõus, et likviidsust on vähe meie juba kasutame nüüd finantsinstrumente, mis töötavad, laenugarantiid, mida Euroopa Investeerimisfond haldab, taotlusi tuleb rohkem, äh, kui on vahendeid äh, ja meie eesmärgiks on teha seda veel atraktiivsemaks. Äh, riskikapital, härra Rüübikil ja teistel on õigus, me peame selle koha pealt tegema rohkem, me teeme vähem praegu kümme aastat tagasi ja see on äärmiselt oluline küsimus, seetõttu oleme me välja pakkunud ka riskikapitaliga jätkamise, lihtsustamine. ma arvan, et äh, keegi ei ole komisjonis rohkem pühendunud kui mina sellele, et reegleid äh, veel lihtsustada, kõik mõjuhinnangud peab läbi viima enne, kui uued ettepanekud lähevad töösse, FKE test on oluline ja seetõttu teeme ettepaneku mõnedes, mõnedel juhtumitel eristada siin mikroettevõtted. Äh, aga me peame tegema veel rohkemat. Äh, me peame äh, rakendama, kõigepealt mõtleme väikselt, enne kui me mingeid uusi reegleid kehtestame, peame mõtlema, milline on selle mõju EFKA-dele. tahan tänada proua Niiblerit ja ka proua Fordi nende kommentaaride eest, sest et leian, et on äärmiselt oluline, et selline lihtsustamine oleks läbi viidud. ligipääs turgudele seda arutati, kas me eh, puudutame siin ainult eh, ühisturgu või kui kolmandaid riike, riigihanked, eh, vastan härra Odile, see on siin sees, seitseteist protsenti SKT-st läheb riigihangeteks ja ainult üks kolmandik läheb EKE-dele. USA-s on kvoot, Euroopas kvooti ei ole. olen küsinud sama küsimust nagu teie, miks meil kvooti ei ole? tundub, et sellepärast, et vastavalt WTO reeglitele on siin piirangud, USA on aga saanud erandi. meil läheb paremini kui USA-l ilma selle erandita, tundub, ja see on küsimus, mida peab uurima, komisjon äh, võtab äh, vastu homme otsuse ligipääsu kohta, mis puudutab riigihankeid ja kolmandaid riike. ja samuti tuleb muuta riigihanke direktiive, et need muuta FKE-dele lihtsamaks. kolmandad riigid, äh, kuulasin ära härra Bensoni, härra Kelly sõnavõtud, äh, kas me ignoreerime neid kolmandaid riike, mida mainisin? ma arvan, et me peame siin olema ettevaatlikud. sest äh, kolmandad riigid, mida ma mainisin, BRICid, BRICS, nemad on seitsekümmend protsenti SKT-st aastast kaks tuhat kolmkümmend. me ei räägi sellest, et me anname nendele riikidele raha, aga me peame äh, oma ettevõtete eksporti nendesse kolmandatesse riikidesse edendama, kus on palju kasvu, äh, Brasiilia, India, äh, Hiina, Venemaa. EKE-del on huvi rohkema informatsiooni järele, nad tahavad saada rohkem võimalusi, aga see diskussioon kindlasti tuleb ja mõistan teie argumente. mis on erinevus äh, Horisont kaks tuhat kahekümne ja FKT e e vahel Horisont kaks tuhat kakskümmend tegelikult põhineb teadus- ja arendustööl ja innovatsioonil ja, ja see ei puuduta mitte ainult FKT-st, e FKT-sid, osa rahast küll nendele läheb. Kosme on aga konkurentsivõime ja kasv, mis keskendub just FKT-de küsimusele, see on oluline diskussioon, me peame selgeks tegema nende omavahelisi suhtlusi ja selle põhjal to toimub siis ka töötuba, ja nagu härra Kreutzmann ütles, siis on meil ka võimalus äh, äh, pidada konkreetne töötuba finantsinstrumentide koha pealt, SIP-i tegevuse koha pealt ning COSME äh, internatsionaliseerimise koha pealt ning halduskoormuse koha pealt. ma ei tahaks seda diskussiooni nüüd väga pikaks venitada, sest meil on selle jaoks veel aega, tahan tänada kõiki kõnelejaid, komisjon kindlasti arvestab nende kommentaaridega ning kindlasti lõppkokkuvõttes on meil võimalik sisse viia väga hea programm, mis täiendaks neid võimalusi ja pingutusi, mis on siiamaani tehtud. ja härra Langen, me ei alusta nullist, teil on õigus, üritame siin valdkonnas teha rohkemat, aga päris palju on tehtud sellest ajast, kui härra Pangemann oli volinik väikeettevõtete seadus kaks tuhat äh, kaheksa aastal, selle ülevaatamine aastal kaks tuhat üksteist, Erasmus noorettevõtetele, naisettevõtjad, lihtsustamine, finantsinstrumendid, rahvusvahelistumine, nii et äh, minu lähenemine on positiivsem, muidu ma seda tööd ju ei teeks, aga meil on vaja parlamendi toetust, et selles äärmiselt olulises kaustas edu saavutada. suur tänu komisjonile, tahaksin kolleeg Langenile selgitada, miks ma siin istun. proua esimees pidi lihkuma ja kuna tema arvas, et ma olen kõige vanem äh, liige. kolleegid Roil ja Langel on tegelikult vanemad äh, vanuse osas, aga mulle tundub, et ma olen vist kauem siin komisjoni liige olnud, nii et härra Langen, hästi lühidalt, palun. mul on küsimus äh, peadirektorile küsimus selle kohta, kas hakatakse ka mikroettevõtetel, väikestel ettevõtetel ja keskmise suurusega ettevõtetel vahet tegema, sest neil on erinevad ülesanded, erinevad vajadused, erinev pääs turule. sellele küsimusele te ei vastanud. Te ei vastanud ka sellele küsimusele, kas te need definitsioonid kavatsete lõpuks üle vaadata. vastake lühidalt. The... definitsioonide osas ilmselt viiakse läbi uurimus, aga härra Langen väljendan ennast selgelt, ma ei taha kulutada aastaid sellele, et arutada definitsioonide üle, samal ajal aga FKE-de osas mitte midagi ette võttes. definitsioonid on loomulikult äärmiselt olulised, aga äärmiselt, aga veelgi olulisemad kui definitsioonid on tegelik tegevus. ja nagu täiesti õigesti öeldi, on see teatud määral kiireloomuline küsimus. tean, et kõikidele meeldivad definitsioonid ja kui me saavutame definitsiooni, mille osas äh, kakskümmend seitse liikmesriiki on äh, ühel nõul ja ka kõik selle parlamendi liikmed, seda me ei suuda ju saavutada üleöö. aga mida me siis teeme kahekümne kolme miljoni FKE-de koha pealt, kes on äh, probleemide ees äh,? see asi on kiireloomuline, me viime selle uurimuse läbi äh,, paneme paika definitsioone, aga samal ajal äh, me ei hakka peatama tegevust FKI-de aitamisel selleks, et definitsioonid paika panna. suur tänu, ütleme lühidalt, et üheteistkümnendal aprillil toimub äh, meil seminar rahastamisvahendite kohta kahekümne viiendal aprillil SIPi programmi kaasamise kohta ja kaheksandal mail toimub kuulamine väikese keskmise suurusega ettevõtete kohta ja siis me võime veel rääkida siin paindlikkusest ja ka turu avamisest. ma tean ka tõesti neid probleeme, mis VKE-del on just sellepärast, et on teatud piirmäärad paika pandud ja väga tähtis oleks sellest programmist osa võtta. tuleme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt number viis, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, konkurentsivõime ja ärivõimalused ning ma annaksingi kohe sõna raportöör Rüübihile, palun. jah, suur tänu, härra esimees jah, läheme kohe edasi järgmise küsimusega, mis räägib samasugusest probleemist ja ma arvan, et siin tuleb meil rääkida rahvusvahelistest raamtingimustest, mis on VKE-del olemas ja mida tuleks parandada. juba mitmeid aastaid WTO raames toimub äh, Doha voor ning esimeses osas räägitaksegi siin kaubanduse lihtsustamisest VKE-dele ma arvan, et kõigepealt tuleks siin tõesti tõsiselt mõelda, kas me peaksime tõesti selles küsimuses kuidagi äh, kokkuleppele jõudma, see kui mitte, siis tuleb kaubanduse lihtsustamine viia mitmepoolsete kaubanduslepingute alla ja siin peaks ka kahepoolsete lepingute kaudu komisjon aktiivsemaks muutuma. meil oleks vaja ka registrit WTO raames kõikide siduvate ekspordi ja impordi tingimuste kohta ja see on jällegi VKE-de jaoks väga raskeks küsimuseks, eriti just valdkondades, kus korruptsioon on väga levinud. millised tingimused on siduvad ja millised mitte, siin WTO peaks tõesti näitama üles valmidustust siduvate ja läbipaistvate raamtingimuste loomiseks. teiseks, äh, rahastamise puhul ja nagu ka COSME programmi puhul on meil probleeme äh, Äh, siin on tõesti vaja abi pakkuda, on vaja ekrediteerimislepinguid, on vaja äh, vahendeid tagatiste jagamiseks, äh, nii-öelda pehmete laenude andmiseks, nii et meil on siin vaja nii-öelda uut oma stsenaariumit, kuidas ekspordivoogusid toetada, sellepärast et väga paljud tehingud on seotud riskikapitaliga ning kaas rahastamine riskikapitali puhul on väga suureks väljakutseks ja see peaks olema meie tähelepanu keskmes. kolmandaks äh, Äh, ümber ja edasikoolitamine, eriti just ka selline hariduse andmine, kus paralleelselt õpitakse ka ametit, meil on tõesti liiga vähe käsitööametite esindajaid, arhitekte, aga samamoodi tuleks ka teenuste pakkumine sellesse programmi kaasata ning ajude Äh, väljavoolu puhul peaksime me keskenduma ka sellele, et me ka äh, sisserändajate poole pöörduma, sest nemad võivad olla sillaks erinevate kultuuride vahel ja niimoodi aitavad meil ka häid äh, suhteid luua äh,. Erasmus programm ettevõtjatele peaks äh, muudetama rahvusvaheliseks, et äh, meil oleks siis Erasmus Mundus programm, mille raames noored ettevõtjad saavad oma kogemusi vahetada ettevõtjatega teistelt mandritelt, et me annaksime ettevõtjatele motivatsiooni liikuda teistele mandritele, leida seal uusi kliente, olla väga aktiivne ja ma arvan, et see oleks ka Euroopa Komisjoni huvides ja ka selle uue välisteenistuse huvides, mille me lõime. punkt viis, meil on vaja ka tehnilist abi tehniliste normidega ja meil on vaja ka intellektuaalomandi kaitset, see on tõeliselt suureks väljakutseks VKE-dele ja me peaksime ka erinevaid klastreid ja võrgustikke looma. peaksime kõigepealt kaardistama selle, mis meil juba on olemas, mitte ainult Euroopa tasandil, vaid me peaksime kaasama ka teised mandrid, peaksime vaatama, kuidas need probleemid on seal lahendatud ja tõesti peaksime õppima parematest kogemustest, meil tuleks välja luu-, välja töötada ka võrdlustähised selleks, et meil oleks võimalik leida parim mudel Euroopa Liidu jaoks. väga palju on juba ära tehtud liikmesriikides, ja ka erinevates Euroopa Liidu piirkondades ja linnades väga paljud äh, äh, kohalikud toetusmeetmed on juba välja töötatud ja võib-olla peaksime mõtlema ka rohkem äh, sõpruslinnade peale, peaksime selle sõpruslinnade programmi rohkem rahvusvahelisemaks muutma ja võib-olla peaksime rohkem VKE-de vahelisi kontaktide loomisi toetama. siin on tõesti väga palju erinevaid võimalusi, mida oleks võimalik teha ning ma arvan, et meie ülesandeks olekski just siin need uued äh, probleemikohad välja tuua. suur tänu, kolleeg Rüübich ja nüüd variraportöörid ning ma lihtsalt nimetan neid järjest. Äh, kolleeg Tais, äh, siis sotsiaaldemokraatidest proua Toia kas teie oleksite valmis esimesena sõna võtma, jah, palun? Teil on sõna kui te räägiksite, et kui te räägiksite nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel, siis ma annaksin teile sõna. It's already I think uh, yeah. Yeah, I, I did it already yeah, in my ja ma juba tegin seda oma eelnevas sõnavõtus uh,. Aldes also not uh,, Mr Johanson is also not here then. Aldest härra Johansoni pole ka siin, siis Rohelised ja härra Pütikohver, teda ei ole ka siin ja siis on ECR ja proua Ford, te olete siin, nii et teil on sõna. ja siis saavad sõna ülejäänud, äh, kes soovivad sõna saada. proua Ford, palun, teil on sõna. kas te soovite võtta sõna? Come back to me yeah.. mul läheb hetk aega, kas te saaksite minu poole tagasi pöörduda pärast? ja siis, äh, kas, hea küll, siis sellisel juhul küsin, kes soovib sõna Rüübigi raporti koha pealt. Yeah, you have the floor. Yes. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, če smo se narobe razumeli, nisem želela. tundub, et kõik on siin valesti aru saanud, mina ei tahtnud sõna mitte kellegi teise nimel. ma räägin ikka iseenda eest. kas ma saan siis iseenda eest rääkida? ahah, selge ma tahaksin öelda ühte asja, mis äh, saab siis selle ettevõtte suurusest, suured, keskmise suurusega ja siis mikroettevõtted? peab ju ikkagi rääkima ka sellest, et mis, millise suurusega ettevõtted on üldse võimelised eksportima ja kas nad on äh, võimelised osalema näiteks tehnoloogilistes võrgustikes ja platvormides. just nimelt sellised platvormid tagavad ju teadmiste ja oskuste ülekande. see on otsustava tähtsusega ka väga väikeste ettevõtete osas. härra Perillo, teil on sõna. ja siis proua Ford aitäh. Te viitasite meie kolleeg proua Toiale, proua Hertsog rääkis sellest küsimusest ka veidi aega tagasi. esiteks tahaksin tänada raportööri äh, aga tegelikult tahaksin öelda siin, et äh, veidi aega tagasi täiskogus hääletasime me äh, sellest, et kiirendada Euroopa äh, kalandusfondi tegevust, suurendades Euroopa panust kümne protsendi võrra, sest on palju väga väikseid ettevõtteid, kes ei saa endale lihtsalt lubada seda, et nad äh, oma vastutuse täidaksid. see näitab, et meil on väga keerulised ajad, aga FKE-d on meie riikide selgrooks. ja meil on vaja, et Euroopa kasvaks, et majandus laieneks ja see tõttu on oluline, et me FKE-de teadmised saaksime edastada ka teiste riikide õppekajadele. mõned riigid on jõudnud kaugemale kui teised, aga ei ole kahtlustki, et peame üritama toetada seda info edastamist ühest riigist teise. seetõttu peame me sekkuma ning andma ka äh, kohaseid vahendeid, härra peadirektor kahjuks on need vahendid täna veel olulisemad, kui nad seda varem olid, sest äh, on ettevõtteid, äh, kes äh, vanasti need vahendid leidsid, aga nüüd endale seda enam lubada ei saa. ja mis puudutab koolitamist, me rääkisime siin Euroopa Sotsiaalfondist, Regionaalarengu fondist, te ütlesite, et nende fondide alt on võimalik saada vahendeid, ma arvan, et me peaksime pöörama ka erilist äh, tähelepanu sellele aspektile. dokument, äh, mida me oleme heaks kiitmas, äh, viitab samuti Horisont kaks tuhat kahekümnele, mis minu meelest on väga hea, aga ma arvan, et me peaksime need fondid peaks tegelikult kokku viima väga väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vajadustega Need on ettevõtted, kes ei eh, suuda enam toime tulla keeruliste turutingimustega. Miss Fjord has Thank you. floor um,. Just proua Ford. Uh, other points that were mentioned in Need punktid, mida eh, mainiti kahes eh, komisjoni teatises, üks puudutas info jagamist FKE-dele. paljudest Äh, paljudelt FKD-delt ma kuulen seda, et infot on võimalik saada väga paljudest eri kohtadest, infot tuleb väga palju, aga äh, nad ei saa aru kogu sellest infomürast, äh, kuidas siiski saavutada oma eesmärke. ma saan, et komisjon soovib lihtsustada informatsiooni, haldusstruktuure ning takistada kattumist, kus võimalik, aga me peame tagama selle, et see tegelikult ka töötab, et me ei loo lihtsalt veel infoportaale, mis on tegelikult sellised teed ei kuhugi, kus sa tundide kaupa otsid infot ja tegelikult ei leia sealt seda, mida vaja. teatud liikmesriikides, eriti just kaubandusabi andmisel FKE-dele on äh, saadud väga palju kogemusi hiljuti, eriti mis puudutab just BRICS riike, äh, mida me Äh, saame õppida riikidest, kes, kus seda tehakse hästi, et me saaksime teha seda paremini, et me lõpuks ei ole lihtsalt selline kastide täitmise äh, üritus, vaid me lõppkokkuvõttes on ka informatsioon, mida me anname parem ning kiirem. Äh, makseviivitused, ma olin makseviivituste direktiiviga seotud, jah, paljuski on see hea, aga see on üks näide jällegi direktiivist, mis kostus väga hea ja teatud valdkondades ka õigeid tulemusi tõi, olen kuulnud äh, isegi, et üks suur ettevõte, kes ei kasuta enam tarnijatena FKE-sid just selle äh, makseviivituste direktiivi pärast, see on jaeettevõte, kus äh, on asjad riiulis väga tükk aega, nad ei saa seetõttu selle eest kohe maksta ja siis FKE-d, neil ei ole enam seda paindlikkust, et ehk siis maksuehituste direktiiv lõppkokkuvõttes on teatud määral tulnud kahjuks FKE-dele, mitte aga aidanud neid. Äh, asjad tunduvad olevat alati keerulisemad, kui esmapilgul tundub. ma arvan, et me peaksime neid teemasid alati uurima. Äh, kas Suurbritannia võttis makseviivituste direktiivi äh, üle? Itaalia, ma kuulsin, tegi seda, aga kas Suurbritannia on seda teinud? Saksamaa mitte minu arust Prantsusmaa on üle võtnud isegi lühemad maksetähtajad kui direktiivisid ja seetõttu ongi nendele FKE-del see probleem tekkinud. nüüd annan sõna komisjonile vastuseks, kui te seda soovite ja siis kokkuvõtteks härra Rüübikile sõna. suur tänu, ma teen väga lühidalt, sest et me oleme tegelikult enamiku sellest teemast juba läbi arutanud eelmises arutelus tahaksin öelda, et tervitame härra Rüübigi raportit, mis väljendab parlamendi seisukohti väga selgelt mõningates peamistes küsimustes, mis mõjutavad VKE-sid tööstuspoliitika ning turu reguleerimise osas. tahaksin tänada härra Rüübigit, sest ta on olnud heaks liitlaseks meie võitluses VKE-de nimel. kõik need küsimused, mille tema tõstatas, WTO reeglite läbivaatamine, noorte ettevõtjate Erasmus nõuded, klastrid ja võrgustikud, jah, kõiki neid on võimalik katta kas CIP-i või siis COSME-ga ja ma tänan, et ta need tõstatas, sest tegemist on siin oluliste prioriteetidega. vastuseks mõningatele tõstatatud küsimustele tahaksin öelda, et me mõistame väga hästi infovajaduse, infovajadust VKE-de poolt ja me peame vältima sellist olukorda, et me lihtsalt matame VKE-d tohutu infohulga alla ja lõppkokkuvõttes on neil infot tegelikult vähem kui praegu. nii et põhimõtteliselt on võimalik liiga suure infohulgaga VKE-d ka lihtsalt ära lämmatada. me kasutame liikmesriikide teadmisi, sellepärast me praegu teemegi ülevaadet selle kohta. nüüd makseviivituste direktiivist asepresident Tajani on saatnud kirja kõikidele liikmesriikidele, öeldes, et viieteistkümnendaks märtsiks kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal peab see tegelikult ka ellu rakenduma. ja haldusasutused peavad oma võlad ära maksma kolmekümne päeva jooksul, nii et ta ütles kõikidele, et ärge oodake mitte märtsi kaks tuhat kolmteist, vaid tehke seda kohe suur probleem VKE-del ei ole tegelikult mitte see, et nad, neil ei ole ligipääsu rahastamisvahenditele, vaid see, et väga paljud kohalikud võimuorganid on neile lihtsalt võlgu, nii et me ei aita VKE-sid mitte ainult nende laenuvõimaluste pakkumisega, vaid ka sellega, et võimuorganid maksavad oma võlad õigeaegselt ära. tuleb välja, et VKE-dest on saanud justkui äh, avaliku sektori pankurid ma tean, et paljud riigid juba tegelevad sellega ette, näiteks nagu Holland ja ka teised. see on tõesti väga tähtis ja nüüd lõpetuseks härra Pirillo märkused. ma olen nõus sellega, mida sa ütlesid, nimelt et VKE-d on meie majanduse alustalaks ja seega on väga tähtis, et meil, et kõik instrumendid ka eri tasanditel ellu rakenduksid. nüüd tahaksin öelda veel seda, et komisjon ootab huviga kõiki teiepoolseid ettepanekuid. meie instrumendid peavad olema ka suunatud VKE-de aitamisele. kõik soovitused, klastrid, nõuded, oskused, ligipääs rahastamisvahenditele, kapitalile, samuti info levitamine, kõikide selliste asjadega oleme me valmis kaasa minema suur tänu, kolleeg Rüübih, palun. jah, ma tahaksin peadirektorit väga tänada, sellepärast et ma arvan, et komisjoni algatus eriti volinik Dajanilt nende raamtingimuste kohta on väga hea ja läheb õiges suunas. kuidas meil oleks võimalik oma väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted äh, rahvusvahelisele turule saada, sest äh, interneti tõttu on meil nüüd erinevad uued makseviisid, uus logistika ja kuidas on võimalik nende ettevõtete positsiooni parandada rahvusvahelises konkurentsis äh, ja tõesti, siin tuleks kõigepealt ära kaotada see hirm olla tegev ka teistel mandritel ja sellepärast see äh, programm Erasmus noortele ettevõtjatele ka väga-väga õige lähenemine. me peaksime tõesti selle enda suureks eesmärgiks võtma ja me peaksime õppima ka hiinlastelt, sest nemad saadavad igal aastal väga palju noori inimesi mujale õppima ja näiteks Saudi Araabias kaheksa miljardit eurot juba sellel aastal on eraldatud selleks, et äh, noored inimesed laia maailma saata, selleks, et nad hiljem tagasi tuleks ja VKE-sid looks, nii et ma arvan, et meil on tõesti võimalik teistelt riikidelt õppida ja see programm vajab tõesti rohkem lisavahendeid, see peaks olema ka üheks meie eesmärgiks, sellega me saaksime tõesti ka noorte poole pöörduda, me saaksime noortele anda motivatsiooni luua uusi töökohti ja praegusel hetkel, kus meil on kakskümmend kolm miljonit VKE-d Euroopas, kui iga ettevõte ainult ühe uue töökoha looks, ei oleks meil tegelikult enam ühtegi töötut, nii et siin on tõesti täiesti uued võimalused, eriti just ekspordi puhul, äh, noorte ettevõtjate puhul ja tahaksin tänada ka kolleeg Fordi. väga tähtis on mõelda selle peale, et me oleme edukad ainult siis, kui pakume teenuseid, mida tõesti ka kogu maailmas vajatakse, see on tegelikult edu valemiks, niimoodi on võimalik kasumit toota, kasumit investeerida ja niimoodi ka kaudselt euro-, makse maksta ja niimoodi kaudselt Euroopa Liidu ähm, võlgu tagasi maksta suur tänu, tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt kuus, energiapoliitika alane koostöö Euroopa Liidu väliste partneritega, strateegiline lähenemisviis kindlale, säästvale ja konkurentsivõimelisele energiavarustusele. ja ma annan sõna kõigepealt raportöörile, proua Hertsog, teil on sõna, palun. Thank you very much, she is phoning. suur aitäh, ta vist räägib telefoniga Frau Kollegin Herzog, Miss Herzog. kolleeg Herzog, teil on sõna järgmises päevakorrapunkti raames, te olete raportöör päevakorrapunktis kuus ja teil on sõna, palun. kas te võiksite alustada no,? Uh, my... vabandust, see oli kiireloomuline kõne minu arstilt, seetõttu vabandan äh, kolleegid, mis puudutab muudatusettepanekuid raportile äh, väli, välisenergiapoliitika kohta tahaksin teid informeerida sellest, et me võitsime aega, sest äh, kahjuks või õnneks Ahveti komisjon endiselt töötab oma raporti kallal, seetõttu meie raportit äh, hääletatakse komisjonis äh, seitsmendal või kaheksandal mail just Euroopa päevaks ja seetõttu on läbirääkimiste tähtaeg edasi liikunud, tahaksin tänada selle suure hulga muudatusettepanekute eest, sada kaheksakümmend kaks muudatusettepanekut, üritame leida kompromiss muudatusettepanekut nii paljude kui võimalik jaoks. Äh, kolleegid äh, mõtlevad äh, enam-vähem minuga samas suunas, seetõttu ma ei näe, et siit võiks tekkida mingeid suuremaid konflikte. tahan tänada eriti oma variraportööridest kolleege, proua Carvalho, härra Claude Termes, Nikit Savela ja proua Valean ma arvan, et praeguses etapis ei olegi vaja midagi eriti öelda, sest et raport ei ole väga vastuoluline. üritame leida kompromiss muudatusettepanekuid parimaks tekstiks. on mõistetud, et meil on vaja hästi funktsioneerivat Euroopa integreeritud turgu, meil on vaja koordineerida liikmesriikide vahel paremini ja ma arvan, et parlament on selles Äh, suundumuses üsna üksmeelne. mis puudutab äh, kuna aega on vähe, siis äh, mind huvitavad rohkem kolleegide arvamused selle raporti koha pealt kui minu enda oma. ja suur tänu ja annaksingi kohe anda sõna variraportööridele ja palun räägida maksimaalselt kolm minutit, sellepärast et kell viis algab meil koordinaatorite koosolek. rahvapartei nimel kõigepealt proua Kavalju Uh, thank you very much, uh, president. Uh, I would like to thank aitäh, härra esimees, tahaksin tänada raportööri proua Hertsogit hea töö eest, olen üldiselt nõus raporti sisuga ja leian, et see raport annab tugevat toetust seadusandlikule osale, mis oli härra Karinsi raport. olen äh, allkirjutanud äh, reale muudatusettepanekutele, et parandada tasakaalu erinevates küsimustes, näiteks nõudluse ja pakkumise vaheline tasakaal, äh, tasakaal riikide vahel, kes toodavad ja nende vahel, kes tarbivad, äh, industriaal, tõusvate majandustega arenguriikide vahel ning ka Euroopa eri osade vahel ida, lõunapiirkond Vahemere piirkonnaga ja lääne Äh, piirkond ning Atlant-, Atlandi ookeani äärne. Äh, üritame mitmekesistada äh, lähteriikide ning transiitriikide nimistut. olen sisse viinud ka mõned muudatusettepanekud, et tugevdada viiteid tehnoloogiale ning tehnoloogiaalasele koostööle ning suurendada rõhku standarditele ning mis puudutab koostööd kolmandate riikidega uute standardite väljaarendamisel tehnoloogiate puhul. ka ei näe ma, et meil oleks fraktsioonide vahel muudatusettepanekute koha pealt mingit erilist äh, vastuolu, eeldan, et koostöö tuleb hea ning äh, äh, kompromissettepanekute leidmine saab samuti olema kerge, aitäh! suur tänu! ja järgmisena ALDE fraktsioonist proua Võleani ei ole kohal ja siis Claude Turmes Roheliste nimel, palun. suur tänu, härra esimees. ma räägin inglise keelt, sellepärast et äh, Editil on võib-olla siis äh, lihtsam minu sõnumist aru saada. Edit, suur tänu raporti eest, ma arvan et üks küsimus, mida sa siin ka toonitasid, on see, et rohkem koordineerimist liikmesriikide vahel ja rohkem informatsiooni äh, Euroopa, Hiina, Euroopa, India ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahelise mõõduka äh, poliitika vahel. me peaksime tõesti vältima seda, et meil on äh, erinevad liikmesriigid äh, nendes kohtades laua taga ja kaitsevad erinevaid seisukohti, et ei ole mitte mingit eelnevat koordineerimistööd. kui me räägime strateegilisest koostööst tehnoloogia valdkonnas partnerriikidega, siis ma arvan, et me peaksime vaatama ka, äh, kui suure mahuga on need turud järgnevatel aastakümnetel see uus tehnoloogiline hindamine, mis viiakse läbi kahe-kolme aas-, kahe-kolme kuu pärast, millest mina aru sain, energiatõhusus äh,, alternatiivsed energiaallikad äh,, võrkudevaheline äh, energia jaotamine ja need äh, mikrovõrgud, et seal on meil tegemist väga suurte turgudega, te teate, et äh, süsiniku puhul me oleme küll miljardeid Euroopa Liidu eelarvesse sisse kirjutanud, kuid küsimuses ei ole peaaegu üldse edasi liigutud. ma ei, ei arva, et me peaksime surve avaldamise lõpetama, kuid äh, turgudel on näha rohkem tõhusust ja edasiliikumist just alternatiivsete energiaallikate äh, ja võrkude puhul. üks asi, millele peaksime rohkem keskenduma, on see, et äh, ÜRO on selle aasta kuulutanud energiale juurdepääsu aastaks ja aprillis toimuvad kaks tähtsat konverentsi, mille korraldavad Ban Ki-moon ja ÜRO ja ka Riio protsess käib ja pole päris selge, kas see Riio protsess ja energiale juurdepääsu protsess ühendatakse või kas jäävad kaks eraldiseisvat protsessi ma arvan, et tegemist on ainulaadse võimalusega saata sõnum, et kui arenguriik on valmis konkreetseid tõhususe poliitikaid välja töötama koos riiklike tegevuskavadega, siis meie võime aidata nii eelarve kaudu kui ka tehnilise ekspertiisi kaudu, nagu näiteks sildistamine, miinimumstandardid, madala Ähm, või vähest energiat kasutavad äh, hooned, need on kõik need asjad, millega me võiksime abi anda. komisjon teeb suure tõenäosusega varsti ettepaneku, äh, kus vaadatakse kaudset maakasutust äh, ja seda nüüd kohandatakse Euroopa Liidu seadusandluses. kui me soovime luua stabiilseid eksportturgusid äh, kolmandatest riikidest, arenguriikidest Euroopa Liitu, siis tuleb meil ka biokütuste elutsükkel üle vaadata. ja küsimus, kuidas me seda teeme, on väga tähtis. Äh, biomass oli oli küsimus, mis puudutas regionaalseid turgusid. Need bio, biomass, selline biomass nagu hakkepuit tuli praegusel hetkel Euroopa Liidust, kuid nüüd on jõujaamad hakanud ostma toorainet rahvusvahelistelt turgudelt Kanadast, Venemaalt, Ghanast ja teistest Aafrika riikidest. ning ma arvan, et meil tekib äh, biomassi maailmaturg, kuid me soovime sol-, kui me soovime stabiilseid turgusid, siis tuleb kohe algusest peale jätkusuutlikkuse kriteeriumid paika panna ja pidada lä-, läbirääkimisi kolmandate riikidega selleks, et teatud võimsust tagada Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. proua Tsaveela. aitäh, tahaksin õnnitleda Editit. tegemist on ähm, suurepärase raportiga, mis on väga hästi kirjutatud. ja tegelikult äh, ega palju ei olegi siin lisada. tahaksin aga siiski teha märkused paari-kolme punkti kohta Te räägite siin tehnoloogilistest teadmistest äh, Ida- ja Lõuna-Euroopas, äh, vabandust, Ida- ja Põhja-Euroopas, aga mis äh, saab aga näiteks Kagu-Euroopast? just nimelt sellepärast olengi tulnud välja mõningate ettepanekutega siia midagi lisada mis siis kirjeldaks täpselt seda, mis toimub Kagu- ja Lõuna-Euroopa energiaturgudel. ja veel üks märkus. raportis on väga selge see, et proua Herzog arvestab alati ka monopolide olemasoluga ning Venemaa ja Euroopa Liidu vahelise koostööga. loome nüüd dialoogi Venemaaga selleks, et loominguliselt ja vastu ta, äh, üksteisele vastu tulevalt äh, luua sellised meetmed, mis võimaldavad vähendada äh, teatud turgude täiesti kõrvalejäämist me ei saa jätta kõrvale Venemaa energiaturgu ja seega ma sellekohase muudatusettepaneku ka esitasin. edasi äh, Gilda gaas. Äh, Claude tahab selle siit täiesti välja võtta aga ärgem unustagem ära sellist uut toodet, mis praegu just nimelt tuleb maailma turgudele, mida kolmandates riikides ka kasutatakse ja mis energiaturu olukorda muutis kardinaalselt Ameerika Ühendriikides, samuti ka energiaturu toodete hinda laiemalt. nii et ähm, me ei räägi siin ei keskkonnast ega muudest seotud teemadest aga seda tood, sellest toodust kui sellisest peab ikkagi rääkima, äh, eriti kui käsitleda meie koostööd kolmandate riikidega. ja veel, energiaturgudel on vaja stabiilsust äh, ja ka ennustusi pikas plaanis ning samuti peavad olema kõik, igasugune meie tegevus ettearvatav, nii et ei tohi äh, ajada siin välispoliitikat segamini energiavarustusega. suur tänu, proua De Castillo. suur tänu, härra esimees, ma ei hakka tegema kommentaare oma muudatusettepanekute kohta, sellepärast et koordinaatorite koosolek toimub kell viis ja kell on juba viis minutit viis läbi. härra Vidal Quadras. Gracias, gracias, presidente. suur aitäh, härra esimees Edith Herzogi raport täiendab meie kolleegi Kristjan Karinsi raportit, mis puudutab andmevahetuse mehhanisme eh, liikmesriikide kokkulepete korral kolmandate riikidega energiavaldkonnas. nii et tegemist on tervikuna ja kui me neid tervikuna käsitleme, siis on meil võimalik tõesti anda uut hoogu tõelisele Euroopa Liidu välispoliitika väljaarendamisele energiavaldkonnas seda tüüpi poliitika väljatöötamine peaks kindlasti olema Euroopa Liidus prioriteediks. raportöör viitab sellele ka väga õigesti, öeldes, et meie tohutu sõltuvus välistest energiaallikatest mis kujutab äh, tegelikult nõrkust, selle me peame muutma meiepoolseks tugevaks küljeks, sest et see, tegemist on ju Euroopa Liidu näol kõige suurema energia importijaga. ning et see, sel juhul siis see haavatavus või see nõrk külg, sellest saaks meie tugev külg. nii et see peaks olema siis see, mida me peame siin suutma teha nii et see raporti äh, projekt on minu arvates hästi tasakaalus, siin on mõning-, siin on aspekte, millega ma olen täiesti nõus, näiteks äh, energia äh, siseturg, mis oleks täiesti integreeritud, see on täp-, väga vajalik sellest, et meil oleks ka edukas nii-öelda energiaalane diplomaatia, edasi ühendused, üksteisest sõltumine ning liik-, riikidevaheline solidaarsus võiks just nimelt vähendada meie nõrkust, mis tuleneb sõltuvusest kolmandatest riikidest. loomulikult üritan siiski panustada ka mõningate ettepanekutega, üritasin näiteks tugevdada siin liikmesriikide vahelise koordinatsiooni aspekti selleks, et töötada välja ühtsed seisukohad rahvusvahelistes suhetes energiavaldkonnas edasi rõhutasin ka seda, et on vaja välja töötada strateegia selliste riikide suhtes, kelle energiatarbimine kasvab väga kiiresti, kuna nende majanduskasv on väga hoogne, nii et nendele riikidele tuleb pöörata erilist tähelepanu. lisaks energia peaks, energiaküsimused peaksid olema äh, määravaks elemendiks ka meie arengupoliitikas ma loodan, et proua Hertsog nõustub minu ettepanekutega või käsitleb neid positiivse panusena. igal juhul tahaksin teda tänada ja teda õnnitleda tema väga hea raporti puhul. järgmine kõneleja, palun, härra Odi, palun tehke lühidalt. suur tänu, härra esimees minul on siin probleemi lõikes kakskümmend, siin on tõlkeprobleem, tuumaenergia, siin ohutus on tõlgitud prantsuse keeles julgeolekuks, seda viga tehakse tihti ja lihtsalt selline märkus. ohutus on Euroopa Liidu pädevuses, julgeolek on aga liikmesriikide pädevuses, nii et siin tuleks teha selgelt sellel vahet nüüd tahaksin Euroopa Komisjoni arvamust Jacques Delors'i väga vana idee kohta, mis ikka ja jälle esile kerkib ja äh, viimasel ajal siis aasta tagasi, nimelt Euroopa energiaühendus, kas see oleks hea mõte? ma tahaksin, et Euroopa Komisjon saaks tulla välja võrdleva uuringuga, mis räägiks siis sellest, kuidas on teistes maajagudes, kes meiega, kus on riike, kes meiega konkureerivad, haldavad oma energiavarusid, nii et siis oleks võimalik nüüd rääkida sellest, et kas see Euroopa Energiaühendus on üldse hea idee või mitte. komisjonil on ka sõna, kui te soovite vastata, kas teil oleks võimalik vastata härra Oodi küsimustele? palun, härra äh,, proua Markes. Um... suur tänu, kõigepealt lubage mul öelda, et äh, mul on väga hea meel muudatusettepanekute üle, mis tehti, me saame aru välisenergiapoliitika tähtsusest äh, see, selleks, et Euroopa Liidu energiapoliitika eesmärke täita ja me leiame ka, et koordineerimistööd liikmesriikide vahel tuleb parandada ja ka rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd tehes on koordineerimine ülitähtis. meile meeldib ka see tasakaal, millega äh, mille muudatusettepanekud endaga kaasa toovad, et siin räägitakse erinevatest varutajatest, varustajatest, tarbijatest ja nii edasi. lubage mul mainida lihtsalt paari küsimust, mille puhul me tahaksime teha selgitusi kõigepealt ettepanek äh, õigusliku meetme loomiseks äh, Äh, õigusjärelevalve osas, nagu te teate, et praegusel hetkel on komisjonil juba energiaturgude järelevalve meede, seda juba aastast kaks tuhat kaheksa, ja meil on eesmärgiks saada informatsiooni energiaturgudelt ning me soovime selle informatsiooniga otsuse äh, tegijaid aidata. on äh, teatud äh, trükiseid, mida avaldatakse ja uute poliitikate välja äh, Äh, töötamisel tuleb meil nendega arvestada. teine küsimus, mida ma ta-, tahtsin kommenteerida, jah, komisjoni teatises on üles kutsutud Euroopa Liidu rolli parandamisele lepingute sõlmimisel kolmandate riikmetega. tahaksin teile meenutada, et need kokkulepped on selleks, et lihtsustada äh, suuremahulist äh, taristu kasutamist ja tegemist on põhiliselt regulatiivsete ja õiguslike küsimustega. Need ei ole mõeldud selleks, et äh, mingeid äh, mahtusid või hindasid paika panna, seda tehakse turu tasandil. siis ettepanek energiaühenduse kohta ühise energiapoliitika väljatöötamine on samm-sammuline protsess ja praegusel hetkel ei ole mitte mingit uut institu-, institutsioonilist raamistikku vaja. eelnevatel aastatel on väga palju ära tehtud selleks, et energiapoliitikat Euroopa tasandile tuua ja me saame aru, et Euroopa Liidul on vaja ühiseid eesmärke selleks, et äh, tagada energiavarustuskindlus ja siin on väga tähtis ka välistegevus. me oleme teinud siin ka muudatusettepanekuid selleks, või on tehtud muudatusettepanekuid, mis ei ole otseselt seotud väliste energiaküsimustega. Neil on viited taristutele ja uutele eesmärgitele, mis peaksid olema välja toodud äh, teistes vastavates raportites. suur tänu! For the, for... suur aitäh selle kokkuvõtte eest äh, proua Hertsog, teil on nüüd sõna vastamiseks. aitäh, härra esimees, teen lühidalt. Äh, nagu ma äh, ütlesin, siis äh, muudatusettepanekud on liikumas samas suunas, Euroopa Liit peab vaatama energiapoliitikat kui ülemaailmset küsimust me ei ole sellel turul ainult ostjad, sõltuvad Ehm, aga kui me räägime siin uutest tehnoloogiatest ja eh, teadmiste edasiandmisest, eh, siis eh, on mul variraportööridega sama arvamus. ehk kui me oleme ühised, siis on Euroopal lisaväärtus ja Euroopa lisaväärtus kui lisakiht peab olema paremini välja töötatud. lähikuudel töötame teiega tihedas koostöös, et leida kompromiss muudatusettepanekuid, et parandada seda teksti. ootame ahvetit järel. jätsin neile kõik need küsimused, et millist tüüpi Eh, rahvusvaheliste organisatsioonidega soovime me teha koostööd, eh, sest ma leian, et see on ahveti pädevuses, ma ei hakanud seda väga põhjalikult käsitlema. Need arvamused, mille me saame IMCO ja TV komisjonidest, kindlasti parandavad ka meie oma teksti ning ma arvan, nagu ma juba ütlesin, peame me siis läbirääkimisi komisjoniga ja tahame saata nõukogule väga tugeva sõnumi ant-, see, kui Euroopale antakse pädevusi, see ei võta ära riiklikku suveräänsust, vaid ehitab üles Euroopa väärtust. aitäh! aitäh, nüüd on ainult teada, et selle arvamuse äh, hääletus toimub ITRES kaheksandal mail. nüüd äh, lõpetan koosoleku ja teatan, et homme alustame kell üheksa hommikul äh, kuulamisega, suur aitäh!